Members, good morning, can we? tere hommikust! kas me alustaksime äh, meie suurt hääletussessiooni? aga kõigepealt esimehe teadaanded, mis siis langetati eile õhtul koordinaatorite äh, koosolekul äh, mis puudutab projekte, siis meil oli kaks prioriteedi Äh, valdkonda. üks on siis ohutu liikluse keskuste mõju ja teine on äh, integreeritud linnatranspordi piletid turismipaikade jaoks ja proua Tikau siis äh, viib selle ettepaneku lõpule koostöös sekretariaadiga. sekretariaat peab samuti ette valmistama info siis äh, transpordiga seotud põhitegevuste kohta, nii et, et liikmed teaksid siis, mis varem on toimunud ja mis parajasti käimas on. raportööride nimetamise osas ja arvamuse koostajate nimetamise osas siis äh, koostöömemorandum Euroopa Liidu ja ICAO-i vahel otsustati et selle saab siis kas ähm, aseesimees või esimees äh, kokkuleppe äh, Galileo kasutamiseks äh, koordinaatorite otsus oli, et me ei tee mitte midagi, sest et ITRE on siin juhtkomisjon ja tegemist on nõuande, nõusoleku menetlusega siis teiste dokumentide osas äh, valge raamat ja teekraat, äh, teekaart Euroopa ühtsele transpordiruumile, Rahvapartei nimetab sellest, sellel teemal raportööri äh, komisjoni töödokument, dokument liigilise mitmekesisuse osas, otsustasime, et me ei tee selles osas mitte midagi ja komisjoni aruanne Euroopa Liidu sahveprogrammi osas ECR fraktsioon nimetab raportööri arvamuste osas teatis komisjonilt energiatõhususe tegevuse kava osas eh, me otsustasime teha mitte midagi, teekaart, konkurentsivõimeline vähese süsinikuheitmega majandus, jällegi me ei tee mitte midagi, sest teema on juba hõlmatud valges raamatus, siis kaks raportit, mis puudutavad diislikütuse kasutamist maanteetranspordis ja jällegi selle diislikütuse kvaliteedi otsustasime mitte midagi teha ja mitte midagi ei tee ma ka, mis puudutab demokraatiat ja jagatud jõukust äh, Vahemere lõunapiirkonnas mis puudutab komisjoni teatist Euroopa riigiabi reformide koh kohta ning komisjoni töödokument nende reeglite kohaldamise kohta, siis me otsustasime koostada arvamuse rotatsiooni korras ja seega saab äh, kuue fraktsioon endale õiguse seda arvamust koostada. siis äh, arutasime suletud uste taga äh, tsiviillennunduse musta nimekirja Äh, komitoloogia äh, menetluse osas teatasin koordinaatoritele, et meil on nüüd iganädalane uudistekiri, mis sisaldab siis infot ekspertide kohtumise kohta. struktureeritud dialoogi osas, tuginedes nendele prioriteetidele, mida fraktsioonid meile edastasid, edastasin mina ettepaneku, mis sisaldab kuut prioriteeti koordinaatorid nõustusid nende prioriteetidega, me muutsime natuke kolmandas ja kuuendas prioriteedis sõnastust ning äh, kõlas seisukoht, et meil on vaja lisada prioriteet turismi kohta, sellega me tegeleme ja sellest saaks siis meie seitsmes prioriteet. tehniliselt meil võib olla ainult kuus, aga me vaatame, kas me saame äkki seitse prioriteeti läbi suruda. muude asjade hulgas suuline küsimus loomade transpordi kohta. ma teavitasin koordinaatoreid, et see suuline küsimus loomade transpordi kohta, mille Sotsiaaldemokraatide fraktsioon esitas, kuulub Põllumajanduskomisjoni pädevusse ja seetõttu meie seda küsimust esitada ei saanud, aga eh, fraktsioonid võivad liituda ja esitada selle suulise küsimuse, aga seda peavad siis otsustama fraktsioonid ja seda nad tõenäoliselt ka teevad kutse eh, Eurokontrolli kohtumisele Maastrichtis. härra Kross kinnitas, et selline küla, külaskäik on juba niikuinii plaanis, sellepärast et delegatsioon läheb juunis Belgiasse, Hollandisse siis eh, kiri volinik Kallasele eh, koordinaatorid otsustasid, et me saadame kirja nii volinikele Haan kui ka Kallas, mis puudutab ühtekuuluvusfondi rahade minekut siis raudteeteenustele Poolas ja samuti saadame kirja äh, volinik Kallasele, mis puudutab täiendavaid makse, mida teatud lennufirmad on reisijatele kehtestanud. muudatuste esitamise tähtaeg raudteepaketi ümbertöötamiseks äh, muudeti ära ja me tahame, et äh, neid muudatusi saaks esitada kauem, me, koordinaatorid arutasid äh, seda küsimust põhjalikult ning arutelu lõpuks me otsustasime siiski säilitada tähtaja kolmekümnes mai nende muudatuste esitamiseks. ma kinnitasin koordinaatoritele, et tõlge kõigis keeltes Äh, on olemas juba maikuu Strasbourgi nädalal, nii et, et saadikutel on piis-, piisavalt aega oma muudatuste esitamiseks äh, kolmekümnendaks maiks. ning äh, ma pidasin nõu ka raportööriga ja raportöör soovib, et me praegusest ajakavast kinni peaksime, sellepärast et muidu venib asi kuni oktoobrini, enne kui see üldse täiskogule jõuab. siis teemad, mis puudutavad Äh, nii palju siis esimese teastannetes ja nüüd härra Kraamer soovis sõna. Strasbourgis äh, me arutasime palju asju, aga eile me rääkisime ka kümnendast maist. My understanding nii palju, kui mina aru saan, on tõlge olemas kõikides keeltes kümnendaks maiks. okay, anybody, any other point? kas keegi soovib veel mingeid teemasid tõstatada? kas kõik on rahul sellega, millest ma teile rääkisin? hästi, aitäh. ja nüüd läheme edasi hääletuse juurde Has everybody got kas kõigil on olemas äh, hääletuskaardid ja hääletusmasinad on korras? ma tean, et härra Burke on uus, et temal võib olla probleeme. kas teistel on kõik asjad korras hääletamiseks valmistumisega, siis teeme ühe kontrollhääletuse kontrollimaks, et äh, rahvaparteist jälle liiga palju ei hääleta nagu tavaliselt. niisiis, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja oled, arvake ära, kes võitis. ja is-, isegi enne, kui härra Burke hääletas. ma oletan, et härra Burke toetab ka teid. kas meil on siin asendusliikmeid? minu arvates äh, asendusliikmed sellisel juhul ei tohiks hääletada hästi. hästi, hästi. niisiis. Eurovinjett. Eurovinjett kõigepealt. kas kõik on valmis? hästi, muudatus nelikümmend üks. see on proua Lichtenbergerilt, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kolm on tagasi võetud, kümme raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend neli suulise muudatusega, mille on teinud raportöör. Teil on see muudatus olemas, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis, nelikümmend kuus koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, nelikümmend viis ja nelikümmend kuus, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. ja härra Berker, teie olete poolt, jah? hääletus on lõppenud kakskümmend üks poolt äh, ja kuusteist vastu, see on vastu võetud, nelikümmend kaheksa, nelikümmend üheksa ja viiskümmend identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nii, üksteist raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks langeb ära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 kuuekümne viie juurde. kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend seitse langeb ära, kuuskümmend kaheksa ka, nüüd hääletame viiteist raportorit, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist, vabandust, seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üks koos suulise muudatusega. kas kõik saavad aru, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud? seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, kontrollime seitsekümmend kahte. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga me kontrollime seitsekümmend kahte, hääletus on alanud. ja härra Pörke on poolt. hääletus on lõppenud. viisteist poolt, kakskümmend kaks vastu, seega see on tagasi lükatud. seitsekümmend kolm, seitsekümmend neli kahes osas, esimene osa kuni sõnadeni kasutatakse ja teine osa, et vähendada transpordi negatiivset mõju. hääletame esimest osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime teist osa, mulle tundub, et tagasi lükatud, aga igaks juhuks kontrollime, niisiis hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kaheksateist poolt, üheksateist vastu, see on tagasi lükatud. seitsekümmend viis proua Lichtenbergerilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kuus ja seitsekümmend seitse koos suulise muudatusega, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üheksa proua Lichtenbergerilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kaks on tagasi võetud ja nüüd jõuame kaheksateistkümne juurde, raportöörilt suuline muudatusettepanek ka, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm. ei, ei ole kaheksakümmend kolm järgmine. see langeb ära, sest kaheksateist võeti vastu. kaheksakümmend viis on see, mida me hääletame lõpuks ma hakkan esimehe tööst isegi aru saama, niisiis kaheksakümmend viis proua Lichtenbergerilt, kes on poolt, vastu, erapooletud. niisiis, te võite seda teha, kui ma ütlen tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus proua Tikault langeb ära, üheksateist raportöörilt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. raportöörilt kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kaheksa, kaheksakümmend üheksa koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kaks raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kuus ja üheksakümmend viis koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kahtekümmend kuut, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kaheksateist poolt, koos härra Pörkiga üheksateist ja viisteist vastu, see on vastu võetud. üheksakümmend seitse, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üheksakümmend üheksand, proua Lichtenbergerilt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud kaheksateist häält seitsmeteistkümne vastu. Äh, sada proua Lichtenbergerit, kes on poolt. ei, ei, tegemist on eraldi asjaga, ütleb esimees. niisiis proua Lichtenbergis sada, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime sadat proua Lichtenbergerilt, hääletus on alanud. härra Berger hääletus on lõppenud. kaheksateist poolt, kakskümmend vastu, see on tagasi lükatud. sada üks proua Lichtenbergerilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaks langeb ära, nüüd sada kolm proua Lichtenbergerilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa ja kolmkümmend identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud nüüd äh, kolmkümmend kolm proua Ayala Senderilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis on järgmine proua Sergianilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kuus tuleb hääletada, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend seitse ja kolmkümmend kaheksa koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd üheksa, see on raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame soovituse eelnõu muudetud kujul, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. härra Põrke on poolt. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kakskümmend seitse poolt, üks vastu, üksteist erapooletut, see on vastu võetud ja õnnitlused meie raportöörina El Kadruile. okei okay,, change of shift on the top table. ja meie presiidiumil toimub meeskonnavahetus läheme hääletusega edasi. härra Kumutsakase raport, mis käsitleb integreeritud merenduspoliitika edasiarendamist toetavat programmi. esimene hääletus. artikkel üks, kompromiss A kõigepealt kompromiss ja siis hääletame suulist muudatusettepanekut. aa, või peab suulise muudatusettepaneku siiski varem hääletama, hääletame kõigepealt suulist muudatusettepanekut, see on siis asendada äh, majanduslik kasv majandusliku vastupanuvõimega, kes on siis äh, selle suulise muudatusettepaneku poolt. härra Komutsakis mina ei ole selle muudatusettepaneku poolt, mille härra Taylor on ette pannud. raportöör on selle suulise muudatusettepaneku vastu, ütleb härra esimees. kas on Rahvapartei ametlik äh, arvamus või, või soovite siiski hääletada? hääletame. niisiis, hääletame suulist muudatusettepanekut, et asendada majanduslik kasv majandusliku vastupanuvõimega, kes on poolt vastu, suuline muudatusettepanek on tagasi lükatud, nüüd hääletame algset kompromiss A teksti, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C sellepärast et kõik teised langevad ära tänu kompromissidele, niisiis kompromiss C artikkel kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. terviseks, kompromiss G, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss H. jällegi suuline muudatusettepanek, kuid ma arvan, et see ei lähe läbi, kuid hääletagem siiski igaks juhuks üle, niisiis äh, kõigepealt suuline muudatusettepanek härra Taylori poolt äh, asendada majanduskasv majandusega vastupanuvõime, kes on poolt? vastu äh,. erapooletud tagasi lükatud, niisiis kompromiss H algne tekst, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kompromiss I, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud ja hääletame nüüd Envi kolmandat muudatusettepanekut artikkel kaks A kohta, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame viiekümne kolmandat muudatusettepanekut, see on täiendav muudatusettepanek, kes on poolt see on lisa. kui kompromiss C võetakse vastu, kompromiss C võeti vastu, siis hääletame lisana äh, ka muudatusettepanek viiskümmend kolm. kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime seda, muudatusettepanek viiskümmend kolm lisana, kes äh, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud. ja nüüd hääletame viiekümne kuuendat muudatusettepanekut härra Taylori poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime viiekümne seitsmendat muudatusettepanekut, elektrooniliselt hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? Hm, hääletus on lõppenud ja tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üheksa, seda ei ole, see on ära lange, välja langenud, kuuskümmend kolm, härra Taylori poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd hääletame NV kuuendat muudatusettepanekut. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kuuskümmend kaheksa langeb ära. see on tegelikult ka tagasi võetud, <laughs> nii ta regi viisteist, artikkel kaks DA vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja seitsekümmend üks härra Taylorilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd muudatusettepanek üheksa raportöörilt see on sama, mis NV üheteistkümnes muudatusettepanek artikkel kolm kohta. kõik, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist, regi muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd Envi vabandust, regi kakskümmend. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. NV seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse Taylorilt, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame muudatusettepanekut üheksakümmend kaks proua Vilsilt ja artikkel kolm lõige kaks punkt A, kes on poolt, vastu, erapooletud kas äh, võiksime seda kontrollida, üheksakümne teine muudatusettepanek, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja nüüd ka Läheme edasi, kalandusega kahekümne teine muudatusettepanek. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kalanduskomisjoni kahekümne teine muudatusettepanek oli see, mida hääletasime. ja nüüd äh, läheme edasi, üheksakümnes muudatusettepanek härra Van Dalenilt. saate aru, kus me oleme mm? -hmm. muudatusettepanek üheksakümmend härra Van Dalenilt, kes on poolt? vastu? erapooletud kontrollime seda. kuivõrd teie käed on pisut väsinud, nagu paistab, on muudatusettepanek üheksakümmend hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on seega lõppenud. tagasi lükatud. ja nüüd hääletame proua Võlsi muudatusettepanekut üheksakümmend üheksa, kui ma ei eksi. proua Võlsi üheksakümne üheksas muudatusettepanek, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. härra Taylori muudatusettepanek sada üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kolm, proua Vilsilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kalanduskomisjoni kahekümne üheksas muudatusettepanek, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja muudatusettepanek kuusteist raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss äh, Z artikkel nelja kohta. kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. ja kalanduskomisjoni kolmekümne kuues muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd äh, härra Milana äh, sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud Regi kahekümne neljas muudatusettepanek kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Regi kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Rabandalen äh, sada üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kaksteist härra Vandaalile suunalise muudatusettepanekuga, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. sada kolmteist prooviliselt, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kalanduskomisjoni kolmekümne kaheksas, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli Äh, kalanduse neljakümne esimene, neljakümne teine ja neljakümne neljas, kõik need on identsed, hääletame neid kõiki koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuusteist härra Taylorilt, mis kattub eelarvekomisjoni kolmandaga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Puh. sada seitseteist koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarvekomisjoni kuues muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarve kaheksas, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus. kahekümne kuues muudatusettepanek reeglilt äh, osade kaupa esimene osa ilma sõnadeta hindab programmi territoriaalset mõju ja teine osa on nende sõnadega koos. kõigepealt esimene osa Regi kahekümne kuuest, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? ja siis teine osa on siis need sõnad, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, kompromiss J, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja sellega jõuame muudatusettepaneku kakskümmend seitse juurde, mis on identne kalanduskomisjoni neljakümne üheksanda, viiekümnenda, viiekümne esimese, viiekümne teisega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kahekümne kaheksas muudatusettepanek ja kalanduskomisjoni viiekümne teine muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kahekümne üheksas ja kalanduskomisjoni viiekümne neljas muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number üks ja kalanduskomisjoni esimene, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. keskkonnakomisjoni esimene, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss ka, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kolmkümmend neli proovilsid, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kolmekümne neljandat muudatusettepanekut proovilsilt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend viis proovilsilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmas muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus. ja viimane sõna on lisana siis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. regi üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud regi kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse. viimane sõna on lisanduseks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. regi kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime regi kolmandat muudatusettepanekut, hääletus on alanud. kõik on hääletanud. hääletus on lõppenud. ja vastu võetud on see muudatusettepanek kompromiss L, kes on siiski suuline muudatusettepanek kõigepealt, sama muudatusettepanek nagu varem, majanduskasv ja majandusvastupanu, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, kompromiss L algsel kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, nelikümmend üheksa proua Postfeld, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, härra Taylorid nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Regi viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Regi kuus ja kalanduse viies identsed muudatusettepanekud, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kalanduse kuues muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud põhjenduspunkt kaheksa raportöörilt äh, suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek nelikümmend kolm prooviliselt, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõgi kaheksa, seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõgi kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss N, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kalanduskomisjoni üheksas muudatusettepanek, vabandan, nelikümmend neli Vlastolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kalandus üheksas, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud eelarvekomisjoni esimene muudatusettepanek kahes osas, esimene osa äh, äh, ilma sõnadeta, kui programmi asutakse üle vaatama, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa on need sõnad, kui programm hakatakse üle vaatama, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kalanduskomisjoni kümnes muudatusettepanek, ei, see langeb siiski ära äh, ja hääletame regi kümnendat, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja lõpphääletus, äh, seadusandlik ettepanek muudetud kujul, äh, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud ja kolmkümmend seitse poolt, null vastu, kaks erapooletut ja nüüd äh, seadusandlik resolutsioon. hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kolmkümmend kuus poolt. õnnitleme siinkohal raportööri Okay. Thank you for that. suur tänu ja need, kes soovivad lahkuda, võivad seda vaikselt teha, meie läheme oma tänase päevakorrapunktiga ja päevakorraga edasi. some coffee, please. Uh, Mr. Kumutsakos. härra Kumutsakos, mul on oma märkmetes kirjas, et pärast hääletamist soovisite te läbirääkimiste mandaati, et alustada läbirääkimisi. variraportööridega ja ka nõukogu ja eh, komisjoniga esimese lugemise Äh, kokkulepet silmas pidada, kas kellelgi on selle mandaadi vastu midagi. Äh, tegemist oleks siis läbirääkimismandaadiga, mis põhineb praegu vastu võetud seisukohtadel, ei ole kellelgi midagi selle vastu. sellisel juhul, härra Komutsakos, teil on äh, mandaat ja nagu ma tuletan teile meelde, et mandaat on mandaat, milles kokkulepe on komisjonis, komisjoni vastu võetud seisukohtade alusel ja lähtuge siis äh, nendest juhtnööridest. härra Komutsakas, äh, suur tänu, äh, loodame, et läbirääkimistel saavutame hea tulemuse ja suur tänu teile, et usaldasite mind selles küsimuses. suur tänu! ja kallid kolleegid järgmine päevakorrapunkt on lonksuke vett, ütleb härra esimees ja läheb edasi päevakorraga. järgmine päevakorrapunkt, tööaja direktiiv ja äh, tee, maanteetransport, arvamuste vahetus. raportööriks olen mina ise äh, esimehena. ja ma katsun teile pisut äh, konteksti ja äh, selgitada, selleks annaks sõna äh, ja siis annan sõna härra Silverile äh, komisjonist ja härra Baskarellile ja selle järgneb arvamuskomisjon arva-, arvamuste vahetus. komisjon avaldas hiljuti dokumendi, mis käsitleb üldist tööaja direktiivi ülevaatamist kahe tuhande kaks tuhat kolm kaheksakümmend kaheksa ja seda seoses ka raport, avaldati ka raport, äh, mis käsitleb sõitud või puhke ajal maanteetranspordis ja äh, direktiiv äh, kaks tuhat viisteist aruanne samuti. kahe tuhande äh, seitsmendal, kahe tuhande kaheksandal aastal tööhõivekomisjon peakomisjonina ei kavatsenud algatusraportit koostada, kuid mõningad transpordi aspektid mängivad nendes dokumentides rolli ja seetõttu meie transpordikomisjoni koordinaatorid otsustasid kutsuda komisjoni esindajad arvamuste vahetuseks meie ette. iseäranis komisjoni arvamused pakkusid meile huvi, me tahtsime äh, selgitust, millised on tööaja reeglite ühtlustamise mõju, tulemused kõikide transpordisektori töötajatele praegusel hetkel arutletakse nende küsimuste üle, kuivõrd tööaja direktiiv on läbivaatamisel. mis puudutab äh, sõidu- ja puhte, puhkeaja määrust äh, viis kuus üks äh, ja töötranspordi äh, di-, direktiivi, mis pärineb üheteist, kahe tuhandest aastast, direktiiv number viisteist, komisjon kavatseb arvamuste vahetuses osaleda järgmiste teemade osa, osas. kõigepealt äh, positiivsed äh, näitajad ja ka probleemid seoses artikli viis kuus, määruse viis kuus üks äh, rakendamisega ja direktiivi viisteist kaks tuhat rakendamisega liikmesriikides. ja siis teiseks, kuidas liikmesriigid oma aruandluskohustust täidavad ja millised liikmesriigid peavad veel oma tegevust parandama selles valdkonnas siis veel ähm, võib öelda, et äh, on põhjused, äh, mitmetel põhjustel on liikmesriikide vahel suuri erinevusi ja äh, millest see siis tuleneb, neljandaks potentsiaalsed probleemid digitaalsete tahomeetritega. meil on siin kaks komisjoni esindajat, härra Silver, tööhõive peadirektoraadist ja härra Pascarelli äh, mobiilsuse direktiivist, peadirektoraadist, nii et ilma pikemalt viivitamata annan neile sõna, et alustada meie arvamuste vahetust. ja hiljem on võimalik liikmetel ka sõna sekka öelda. härra Silver, tööhõive peadirektoraadist, tere tulemast meie transpordikomisjoni ja nüüd on teil ka kohe sõna. suur tänu, härra esimees austatud komisjoni liikmed, lugupeetud daamid ja härrad, suur tänu selle kutse eest teie komisjoni, et selgitada, milline on asjade seis seoses tööaja reeglite ülevaatamisega. tegemist on keerulise küsimusega Äh, tööaeg transpordisektori töötajatele, seda hõlmavad, hõlmab vähemalt kolm erinevat direktiivi, kolm erinevat äh, õigusakti, ma räägiksin töödirektiivist, kus on põhieeskirjad paigas ja kolleeg Bascarelli äh, räägib konkreetsetest transpordiga seotud direk-, instrumentidest kahe tuhande kolmanda aasta kahekümne kaheksas kaheksakümne kaheksas direktiiv paneb paika maksimaalse nädalase lubatud tööaja ja nädalased ja äh, päevased puhkeajad, äh, samuti ka puhkuse aastas ja äh, ööaegadel aga võimaldatakse ka mitmesuguseid erandeid ja direktiiv on paindlik, kohaldamisala on lai, hõlmab kõiki töötajaid kõikides tegevussektorites kogu Euroopas, välja arvatud juhtudel, kui on äh, teised äh, õigusinstrumendid, mis määravad äh, tööaja ja see ongi siis kehtib ka transpordisektorite töötajatele nii maanteel kui ka raudteel kui ka mereteedel. Nende kohta kehtivad eraldi kokkulepped tööturu osapoolte osalusel vastu võetud dokumendid ja nõukogu dokumendid on need siis ka siduvaks muutnud. suurem osa transpordisektori töötajatest on hõlmatud määrusega viissada kuuskümmend üks kahe tuhande kuuendast aastast, kus on paika pannud ühtlustavad sätted sõiduaja kohta juhtidele, samuti ka puhkeaeg ja siis kahe tuhandenda aasta viieteistkümnes direktiiv, kus on kogu tööaeg paika pandud ja seal on käsitletud ka äh, füüsilisest isikust äh, ettevõtjaid aga on ka mitmesuguseid erisätteid maanteede transpordisektoris töötajatele, kes äh, on siis nende, kes on erandiks nende direkt-, nende seadusaktide osas ja neid hõlmab üldine tööaeg, üldine tööaja direktiiv, see on siis, see on siis juhid, kes sõidavad alla kolme koma viie tonniste sõidukitega, kes transpordivad alla kümne äh, reisija ja transporditöötajad, kelle marsruut on alla viieteistkümne kilomeetri. tööaja direktiiv on praegu ülevaatamisel. nagu te teate, eelmise ülevaatamisprotsessi käigus jõuti tupikseisuni pärast äh, läbi kukkunud äh, lepitusprotsessi kahe tuhande üheksandal aastal ja komisjon teatas, et komisjon algatab uue ülevaatamise protsessi selle direktiivi osas. ülevaatamise eesmärgid on järgmised, kõigepealt äh, me tahaksime uusi äh, eeskirju lähtuvalt uutest töömustritest, uusi juhtnööre nii kodanike, töötajate kui ka tööandjate jaoks äh, praegusel hetkel ei ole piisavat õiguskindlust, me tahaksime arvesse võtta ka Euroopa Kohtu, äh, kohtu äh, otsuste säid ja pretsedendiõigust, samuti ka liikmesriikide eripärasid. algatasime konsulteerimisprotsessi eelmise aasta märtsis, esimene konsulteerimine tööturu osapooltega leidis aset kohe, küsisime tööturu osapooltelt äh, Äh, millised on äh, nende arvates direktiivi ülevaatamise võimalused ja milline peaks olema selle ulatus, sellest lähtuvalt algatasime eelmise aasta detsembris teise konsulteerimise etapi, samal ajal avaldasime ka aruandlusraporti rakenduse protsessi üle, kus me olime välja toonud äh, jõustamisega seotud õiguslikud probleemid samal ajal avaldasime ka uurimuse majandus- ja sotsiaalteguritest, mille ülesandeks oli äh, defineerida äh, direktiivi puudujäägid sotsiaalses ja majanduslikus plaanis. Äh, tahtsime esitada tööturu osapooltele kõik kogu asjakohast informatsiooni, mida nad võiksid kasutada oma konsulteerimisfaasi vastustes, oleme saanud üle neljakümne vastuse eelmiseks nädalaks. praegusel hetkel me uurime endiselt tööturu osapoolte vastuseid ja praegusel hetkel võime juba teha mõningaid järeldusi sellest teisest konsulteerimise etapist ja need järeldused oleksid järgnevad. kõigepealt äh, tööturu osapooled tervitavad äh, analüütiliste raportite avaldamist, nad leiavad, et komisjoni teadmised on kasulikud, aitavad neile põhiproblemati-, problemaatika välja tuua, nad äh, on nõus sellega, et tööturu osapooltel on oma eriline vastutus ühiste lahenduste leidmise protsessis äh, seoses äh, tööaja äh, kokkulepetega, iseäranis pidades silmas läbi kukkunud varasemat ülevaatamisprotsessi. ja siis suured sektoriülesed tööturu esindajad on näidanud üles soovi omavahel läbirääkimisi pidada, et leida ühiseid lahendusi. võib öelda, et äh, lähteseisukohad on väga erinevad nii ülevaatamise ulatuse osas kui ka põhipunktide osas, mida tuleks üle vaadata. ja seetõttu praegusel hetkel oleme me ooteseisus ja me ootame, et tööturu osapooled defineeriksid meile äh, ära, millised, äh, milline peaks olema läbivaatamise vorm, sotsiaalpartnerid ehk tööturu osapooled peaksid täpsustama oma soove niisiis äh, oleme praegusel hetkel jõudnud etappi, kus äh, komisjon peaks põhimõtteliselt ootama, milline on tööturu osapoolte otsus äh, seoses ametlike läbirääkimiste alustamisega. millised on siis põhiteemad, mida on välja toodud? meie teise konsulteerimisfaasi käigus tööturu osapooltega andsime me neile kaks võimalust kas keskenduda ülevaatamise käigus nendele küsimustele, mille on kohtulahendite äh, rakendamisega raskusi, nimelt äh, see, kuidas tööaega mõõdetakse, kuidas seda arvutatakse äh, ja millised on siis valveteenistuste põhimõtted, nagu näiteks haiglates, samuti kohustuslik puhkus, selle, nendes küsimustes on direktiivi jõustamine osutunud vastuoluliseks ja keeruliseks ja neid küsimusi võiks ülevaatamisel täpsustada. andsime ka teise võimaluse, see oli põhjalik äh, direktiivi ülevaatamine, mis oleks toonud sisse ka teisi teemasid, nagu näiteks sätted äh, parema töö ja kodu, äh, töö ja pereelu ühitamise kohta, neljakümne kaheksa tunnireegli ülevaatamine, autonoomsete töötajate küsimus, eh, ehk siis mida juhtub inimestega, kellel, ja ka mida juhtub inimestega, kellel on eh, mitmeid eh, töökohti ja mitmeid ameteid, kus tuleks tööaega arvesse võetud, samuti ka paindlikkuse sätted varasematest kogemustest lähtudes. iseäranis töö, maanteetranspordisektori puhul on veel üks lahtine küsimus nagu ma ütlesin, on meil mõningad äh, mobiilsete töötajate äh, kategooriad äh, töötranspordi, maanteetranspordi vallas, mida konkreetsed õigusaktid ei hõlma, vaid neid hõlmab see üldine tööaja direktiiv. aga see tööaja direktiiv ei rakenda nende puhul kvantitatiivseid reegleid nagu teiste töötajate puhul, teiste sektorite töötajate puhul Äh, näiteks äh, ööaja ja puhkeaja osas, äh, vaid rakendatakse üldisemaid meetmeid, mida liikmesriigid võivad väga va-, la-, vabakäeliselt tõlgendada ja meie kogemused näitavad, et äh, liikmesriikides äh, mobiilsetele töötajatele ei pakuta piisavat kaitsetaset äh, seoses ööiste puhkeaegadega ja puhkeaegadega üldiselt ja seetõttu tuleb tõstatada küsimus, kas need tingimused, mida rakendatakse mobiilsete töötajate puhul maanteesektoris, Eh, ei peaks olema hõlmatud ka teiste transporditöötajate puhul kehtiva direktiiviga eh, viisteist kahe tuhandendast aastast. ametiühingud paistavad, eh, toetavad ühtlustamist viieteistkümnenda direktiiviga kaks, kahe tuhandendast aastast, aga me ei tea, kuidas see õnnestuks, praegusel hetkel töö turu osapooled püüavad jõuda ühisele kokkuleppele üldisemalt tööaja direktiivi ülevaatamise ulatuse osas. see on minu poolt kõik praegu, suur tänu ja härra Pascarelli, kas teil on midagi lisada? Well, uh, it's not a question of adding, Mr Chairman. ma eh, tahtsin küsida, et kas Ehm, tahtsin küsida nende nelja küsimuse kohta, eh, mis, kas me, mille me esitame ehm, peadirektoraadi esindajale. Ehm. Enforcement directive that jõustamise direktiiv, mis käib selle määrusega kaasas ja siis need konkreetsed tööaja direktiivid eh, siis transporditöötajatele. siia alla käivad siis ka trammi- ja bussijuhid ma üritan neile küsimustele vastata järgemööda ja kaalun siis nii positiivseid kui ka negatiivseid as-, aspekte, mis nendel õigusaktidel on. Euroopa transpordisektori sotsiaalne määrus oli väga oluline selleks, et tagada liiklusohutus, korralikud töötingimused ning konkurentsivõime tööaja äh, reeglid on olemas olnud tuhande üheksasaja kaheksakümne viiendast aastast, kahe tuhande kuuenda aasta määrus viissada kuuskümmend üks lihtsalt kaasajastas siis äh, kaheksakümne viienda aasta määrust ning selle määrusega äh, koos võeti vastu siis ka kahe tuhande kuuendal aastal jõustamisdirektiive rakendusdirektiiv, mis võttis kasutusele siis digitaalsed sõidumeerikud analoogsõidumeerikute asemel ja äh, parandas niimoodi siis puhkeaja ja sõiduaja registreerimise süsteemi ning äh, võeti vastu ka konkreetne direktiiv siis äh, tööaja suhtes, see oli direktiiv kaks tuhat viiskümmend samas tuleb öelda, et nende kolme poliitilise eesmärgi eh, saavutamine sõltub sellest, eh, kuivõrd reeglitest kinni peetakse ja kuivõrd ühetaoliselt ja ühtlaselt neid kogu Euroopa Liidus rakendatakse positiivsete eh, elementide hulgas, lisaks sellele, et need reeglid lihtsalt on olemas ja nad on ühtsed kogu Euroopa Liidule, on need reeglid eh, lihtsamini kasutatavad kui tuhande üheksasaja, eh, tuhande üheksasaja kaheksakümne viienda aasta reeglid ja nad on ka paindlikumad. ma tahaksin öelda, et me oleme natuke laiendanud vastutust, mis puudutab reeglitest kinnipidamist. vastutav ei ole mitte ainult juht, vaid, vaid ka tema tööandja niisiis ähm, tööandjad peavad korraldama tööd niimoodi, et reeglitest peetakse kinni ja nad vastutavad rikkumiste eest, kui juhid selliseid rikkumisi toime panevad, ükskõik millisest kahekümne seitsmest liikmesriigist. Äh, komisjon äh, so-, soosib äh, nende reeglite ühtset tõlgendamist ja kohaldamist kogu Euroopa Liidus ning me teeme seda koos liikmesriikide esindajatest koosneva komisjoniga, te teate, et komitoloogia meetod endiselt kehtib, meil on sotsiaalsete reeglite komitee, mis siis koosneb liikmesriikide esindajatest, nagu ma juba ütlesin, aga sotsiaalpartnerid ja ka teiste sidusrühmade esindajad on sinna kutsutud. näiteks äh, suurimate transpordijate äh, liidud, ametiühingute esindajad ja liikmesriikide reeglite jõustamisega tegelevad ametid ähm, ning äh, koos me siis tegelemegi selle direktiivi rakendamisega. Äh, seega asi ei ole ainult äh, rakenduseeskirjade vastuvõtmises, vaid me püüame anda ka suuniseid ja püüame äh, ühist tõlgendust välja pakkuda. me oleme avaldanud siis kuus suuniste kogumikku, need ei ole küll siduvad, aga need siis tõlgendavad äh, Äh, neid reegleid, äh, mille osas nii komisjon kui kõik teised sidusrühmad on kokku leppinud ja, ja me kesi-, keskendume just kõige raskematele teemadele, mis on seotud siis äh, sõiduaja ja tööaja direktiivi, määruse rakendamisega. nüüd Eurokontroll mm, ja paljud teised organid on samuti tegelenud äh, nende reeglite jõustamisega, me oleme kaasanud ka politseiametkonnad, liiklusohutuse ametkonnad kogu, kogu Euroopas ja meil on projekt, me tahame luua siis kontrolliasutuste ühtse süsteemi kogu Euroopa Liidus ning veel üks asi, mis tuleb välja Euroopa Parlamendi algatusest me oleme edukalt oma standardeid Äh, levitanud mitte ainult Euroopa Liitu, vaid välja, väljaspoole Euroopa Liitu läbi EAT lepingu, nii et, et nüüd äh, on meil sama tööaja ja sõiduaja reeglid äh, põhimõtteliselt Atlandi ookeanist Vladivostokini välja loomulikult äh, on veel küsimusi, millega tuleb tegeleda selleks, et äh, neid reegleid ühtlaselt ja tõhusalt kohaldatakse. tööandjad peavad äh, pöörama rohkem tähelepanu selleks, et, et töö on tõesti korraldatud nii, et juhid saavad reeglitest kinni pidada ja loomulikult praegu see kohaldamine liikmesriigiti e-, erineb üsna suuresti väga palju on selliseid diferentseerimata, väga palju aega raiskavaid kontrolle tee ääres, ei ole sihipäraseid kontrolle ettevõtete territooriumil. ja see on tingitud sellest, et väga aeglaselt on loodud riiklikke riskihindamise süsteeme, mida määrus nõuab need süsteemid peaksid siis aitama kindlaks teha, millised on need ettevõtted, kus on suurem oht, et reeglitest kinni ei peeta ja niimoodi kontrollijad saaksid võtta just sellised ettevõtted sihikule ja ei tüütaks siis selliseid ettevõtteid, kes reeglitest kinni peavad. lõpetuseks üks probleem, millele ka teie komisjon on tähelepanu juhtunud proua Raineri raportis aastast kaks tuhat üheksa, nimelt karistused mida liikmesriik, riikides samasuguste rikkumiste eest kohaldatakse, on üsnagi erinevad. see on üks objektiivne väga tõsine probleem, millega me silmitsi seisame ning siiamaani komisjonil ei ole olnud vahendeid, et selles vallas midagi ette võtta sellepärast et siin on tegemist jagatud pädevusega Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel ja eriti, mis puudutab jõustamist ja, ja kriminaalkaristusi äh,, siis äh, liikmesriigid ja liikmesriikide transpordifirmad kaebavad, et et äh, ühtlustamist ei ole just nimelt karistuste osas, mida rikkumiste eest kohaldatakse ja see selline üht, üksuse puudumine, ühtsuse puudumine äh, moonutab konkurentsi. ma tahaksin väga selgelt välja öelda, et äh, kari-, see ei ole mitte, mitte karistused ei moonuta konkurentsi, vaid just nimelt reeglite rikkumine sellepärast et see, kõik peavad reeglitest kinni pidama ning me peame hoolitsema selle eest, et neid äh, reegleid jõustatakse samamoodi kogu Euroopa Liidus. siiamaani on see olnud väga tõsiseks probleemiks, sellepärast et komisjonil ja Euroopa Liidu tervikuna ei ole volitusi, et seda teha. nüüd me loodame, et me suudame seda siiski teha, äh, sest et Euroopa Liit on läbi Lissaboni lepingu saanud ka karistusõiguse vallas suuremaid volitusi aga tegemist ei ole mitte kerge ülesandega. nüüd äh, räägiksin siis äh, tööaja direktiivist äh, aastast kaks tuhat, direktiiv viisteist ja seda tutvustas juba minu kolleeg Da Silva hetk tagasi. tegemist on sotsiaalse iseloomuga õigusaktiga jättes kõrvale sellised küsimused nagu selle direktiivi ulatus, äh, kuidas seda konkreetselt kohaldada näiteks füüsilisest isikust ettevõtjate osas, kes on küll direktiivis sees, aga üldises tööaja direktiivis ei ole sees. Äh, aga nagu härra da Silva ütles, ainult need sätted, mis puudutavad ööajal, öösel töötamist, on erinevad nendes kahes dokumendis kuna eh, juh-, autojuhi tööst seitsekümmend protsenti moodustabki just nimelt eh, juhtimine või roolis olemine, siis siis eh, tuleks sellele ka niimoodi läheneda selles direktiivis. meil on selle direktiiviga terve rida rakendusprobleeme, samu-, Äh, väga keerukas on seire- ja kontrolliprotsess ning seadusandja, kui jõustamist, ta võtab vastu jõustamisdirektiivi näiteks aastal kaks tuhat kuus äh, koos siis sõiduaja määrusega kahe tuhande kuuendast aastast, siis seadusandja otsustas mitte laiendada jõustamisdirektiivi kahe tuhande kuuenda aasta direktiivile, nii et see direktiiv oleks ka hõimatud, hõlmatud. seetõttu on liikmesriikidel tekkinud probleeme selle direktiivi korraliku kohaldamisega, aga meie omalt poolt väidame, et seire on võimalik, aga see tähendab, et tuleb tõesti kasutada sõidumeerikuid ja läbi viia kontrolle. aga eh, kui transpordisektori töötajatelt eh, Äh, neil ei ole kohustust reg-, registreerida oma muud tegevust peale sõitmise, nad saavad ainult sõidutunde registreerida. nii et, et me peaksime paluma liikmesriikidelt, et nad äh, ikkagi äh, vaataksid, äh, kas peetakse tööst kinni äh,. härra esimees katkestab kõnelejad ja ütleb, et on väga palju kõnelejaid, kes sõna soovivad, et äkki kõneleja teeks lühemalt härra esimees, ma üritan vastata küsimustele, mis mulle esitati. esimees, jah, ma äh, tänan teid selle eest, et aga meil on väga pikk kõnelejate nimekiri ja me oleme juba ajagraafikust maha jäänud, nagu te teate, ma saan oma elus palju asju kontrollida, paraku äh, kella tiksumine ei ole üks asi, mida ma kontrollida saan. jah, seega ma peaksin vastama lühemalt Äh, küsimus, äh, kuidas liikmesriigid on aruandluskohustusi täitnud? Ähm, vastus lühidalt oleks mitte väga hästi. liikmesriigid äh, esitavad andmeid hilja, aastaaruanded esitatakse hilja. sa-, mõnikord me peame alustama rikkumismenetlusi ja si-, selleks, alles siis, kui me oleme saanud kõik raportid kõigist liikmesriikidelt, saame me selle üldraporti äh, avaldada ning äh, meil on ka nende raportitega probleeme, sest et liikmesriigid jätavad osa andmeid esitamata. ja tööaja direktiiv ei käi samade reeglite alla kui sõidutundide määrus. kas, äh, kolmas küsimus, kas on äh, liikmesriigiti mingeid erinevusi rikkumiste avastamises? jah ja loomulikult see sõltub ka sellest, kui tihti rikkumisi toime pannakse, aga väga palju see sõltub ka sellest, kui tõhus on kontrollisüsteem ning kontrolli tõhusus sõltub väga palju siis äh, liikmesriigi äh, ametkondade haldussuutlikkusest ja see on liikmesriigiti väga erinev. samuti sõltub see sellest, äh, kas on olemas siis riski hindamise süsteem või sellist süsteemi ei ole, sest nagu ma hetk tagasi äh, Äh, ütlesin, kui selline korralik süsteem on olemas, siis liikmesriik saab keskenduda just nendele ettevõtetele, kes on, äh, kes suurema tõenäosusega rikkumisi toime panevad. ja nüüd siis viimane küsimus, äh, digitaalsed sõidumeerikud, need toimivad väga hästi. tegemist on siis intelligentse tarkvaraga nagu iga äh, tarkvara, äh, loomulikult äh, ähvardavad ka seda tehnilised probleemid, aga samas seda tarkvara kogu aeg kaasajastatakse ja me võtame vastu uusi meetmeid komitoloogia menetluse käigus kogu aeg. meie probleem praegu digitaalse sõidumeerikutega on, kuidas säilitada nende usaldusväärsus, vältida nende rikkumist ja kuidas muuta nad kasutussõbra, kasutajasõbralikuks ja selleks, et seda teha, me valmistame ette uut õigusakti. see on siis praegu juba jõudnud ettevalmistusse lõppfaasi ning kuna see õigusakt tähendab kaheksakümne viienda aasta määruse juurde tagasitulekut, siis me esitame selle kui uue äh, määruse eelnõu äh, nii nõukogule kui parlamendile loodetavasti enne suvevaheaega, aitäh! aitäh! mul on üheksa sõnasoovijat praegu nimekirjas. mul on väga hea meel, et saadikud soovivad oma seisukohti avaldada. aga ma palun, et ei hakkaks kordama seda, mis on juba öeldud. nii et, et ei ole vaja, et kõik ütleksid seda, mis ükskord on juba välja öeldud, nii et, et niimoodi, kui, kui te seda teeksite, siis saaksime ajagraafikusse tagasi, härra Kross. Ähm, suur tänu teile sooviksin tänada äh, komisjoni nende raporti eest. see on ju teema, mis on meie jaoks juba aastaid olnud oluline. ning minevikus on juba tehtud väga suuri edusamme selles valdkonnas mina arvan, et enamus ettevõtetest, ettevõtetest on täiesti nõus sellega, mis teie siin praegu ütlesite. Eh, peaks suhtuma eh, juhtidesse nagu potentsiaalsetesse mõrtsukatesse, aga kui tekivad probleemid, siis eh, tuleb reegleid tugevdada. minul on selline déjà vu tunne Äh, kui räägitakse kontrollide tõhustamisest. Äh, meie, no kodumaal ainult kaks protsenti juhtidest äh, saavad kontrollitud, seda ei ole selgelt piisavalt palju. ning samuti on see, pandud paika sellised reeglid, millest kinni ei e, peeta. on selliseid riike, kus enamasti kontrollitakse ainult välismaiseid juhte. me ei tea, muidugi hakkame sellele erilisi eh, põhjuseid otsima, nüüd mis puudutab harm-, eh, karistuste harmoneerimist ja piir, seda piiriüleselt, siis ma leian, et on öö, eh, väga kummaline, et nõukogu kaebab, et see ei toimu nii efektiivselt, kui võiks, samas aga nad lükkavad tagasi kõik meiepoolsed ettepanekud me ei taha, et äh, kõik, äh, kõik pühitaks ühe luuaga, aga kuid samas me leiame, et äh, kontrolle oleks vaja läbi viia ning mida öelda, mida öelda puhkekohtade puudumise kohta kiirteede ääres, ei saa ju kaevata ähm, selle üle, et juhid ei puhka piisavalt, kui nad peavad kolmsada kilomeetrit läbi sõitma selleks, et puhkekohta leida Eh, samuti takograafide probleem, kasutamine, leidmine on probleem. Eh, me, me teame kõik, et neid on võimalik välja võtta, neid on võimalik eh, välja lülitada, nii et nii et ma tahaksin öelda, et nende reeglite rakendamine on väga keeruline kõikides riikides ja tegelikult minu meelest on tegu üsnagi tõsise probleemiga Äh, ning vanemad ettevõtted respekteerivad reegleid ja äh, samas konkureerivad ettevõtted kolmandatest riikidest, kes nii-öelda impordivad äh, juhte kasuta-, kes töötavad kolme nädalate kaupa järjest, lausa kolm kuud järjest vahel ja Eh, siis nad lähevad koju tagasi ja eh, palka saavad nad kolmandiku sellest, mis meie juhtidele makstakse. meie ei soovi, et see nii läheks, eh, see, selleks ei ole vaja eriti põhjalikke uuringuid läbi viia. ma loodan, et selle küsimusega võimalikult kiiresti tegeletakse. nii et me suudaks selle, nende probleemidega võimalikult kiiresti ühele poole saada et äh, need, sest vastasel korral korralikud ettevõtted kaovad lihtsalt ära. suur tänu ja suur tänu ka äh, komisjonile nendepoolse sissejuhatuse eest. me, me, minu meelest on tegu väga äh, konkurentsivõimelise sektoriga ning on täiesti õige et me selle küsimusega tegeleme, on väga oluline, et motiveeritud töötajad saaks oma tööd edasi teha ähm, inimlikes tingimustes. me oleme näinud, et äh, direktiivi viis kuus üks rakendatakse aina enam, äh, kuid samas äh, meil on vaja rohkemaid kontrolle ja meil on vaja, et need, kes need, kes äh, ei ole kontrolle läbi viinud, hakkaks seda lõpuks ometi tegema. me peaksime selle küsimusega hakkama tõsisemalt tegelema. ma äh, arvan, et, et kõikides riikides peaks sellised kon-, kontrollid toimuma ühtlaselt, paljud on rõhutanud Euroopa ühtse andmebaasi vajadust. Eh, on palju selliseid ettevõtteid, mis eh, ei täida vajalikke tingimusi ning eh, oleks hea, kui saaks neid põhjalikumalt kontrollida. ma arvan, et et see tooks, see tooks kaasa häid tagajärgi. siin räägiti ka mobiilsete töötajate töötingimuste kontrollimise eest. ma ei tea, kas see eh, katab ka, mm, ka eh, füüsilisest isikust ettevõtjad. ma ei ole kindel, et liikmesriigid rak-, suudavad seda eh, rakendada piisavalt kiiresti, me oleme ju näinud, et koha peal ei ole need reeglid veel tõsist rakendust, rakendamist leidnud meil peaks, me peaks üritama sisse viia ka sotsiaalse dialoogi ka transpordisektoris. millal see võiks toimuda, need oleks minupoolsed küsimused ja tahtsin vabandada, ma peaks praegu lahkuma, sest ma pean minema teisele koosolekule. suur tänu. kõigepealt esimene küsimus puudutab ähm, sõit, juhtimist ja puhkust äh, vähem kui viiekümne kilomeetri ulatuses. Äh, me äh, teame, et tegelikult see peaks laienema saja viiekümne kilomeetrini, vähemalt selles osas, mis puudutab väikesõiduki juhte, kaubikujuhte me teame, et näiteks äh, maalrid äh, peavad äh, võib-olla seitsekümmend kilomeetrit läbi sõitma selleks, et oma tööülesandeid täitma minna, neil peaks võib-olla samuti olema tahograaf. me peaksime kindlaks olema selleks, et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, et me suudaks VKE-de elu kergemaks teha, mitte raskemaks. nüüd äh, äh, samuti äh, siis füüsilisest isikust ettevõtjad, neid ei tohiks, neile ei tohiks panna samu piiranguid, mis suurettevõtete jaoks töötavate juhtide jaoks. ning mis nüüd saab neist, kes peale juhtimise tegelevad veel muude töödega äh, kuidas see, need reeglid peaks neile laienema. me peaksime mõtlema sellele tõsiselt, kuidas me füüsilisest isikust ettevõtjatega tegeleme, mis neist saab. ja nüüd, mis puudutab Euroopa konkurentsivõimet, siis ma arvan, et me peaksime tõsiselt hakkama tegutsema, me oleme piisavalt kaua oodanud, oleme komisjoni poolt oodanud ettepanekuid äh, kuid öeldud on, et äh, riik, liikmesriikide vaheline kommunikatsioon on nõrk, liikmesriigid ju ometi hääletavad nõukogus, nad peavad, äh, nad peavad, peaks ju olema suutelised omavahel kommunikeeruma. minu meelest äh, kom-, peaks komisjon tegelema eelkõige nende riikidega, kus rikkumisi kõige rohkem toimub me, me peaksime lihtsustama ühtlasi ka nende bürokraatlikku koormat. Aber zunächst mal geht es ja um die Sicherheit auf den Straßen und da finde ich, sollte man keine unter-. härra Kraamer, mina ei arva, et me peaksime hakkama tegema vahet siin äh, füüsilisest isikust äh, ettevõtjate ja teiste äh, autojuhtide vahel. ma arvan, et Äh, see, see, millises töösuhtes juht on, ei ole oluline, oluline on see, äh, millised on tagajärjed ja seega seadus peaks ühtemoodi kehtima kõigile. Äh, sõidumeerik on minu arvates jällegi üks konkurentsi moonutamine. kui me vaatame tehnoloogiat, mis autodes tänapäeval olemas on, siis minu arvates ei ole siin mingeid muutusi küll vaja ja mis puudutab äh, inspektsioone, siis äh, mul on väga hea meel, et äh, Mathieu viitas sellele kahele protsendile oma kodumaal mina tahaksin küsida komisjonilt, et kuidas on siis, et mida, kas nad oma tööd teevad, kui lepinguid kogu aeg rikutakse äh, Äh, siis, äh, siis no vähemalt võiks iga-aastane statistika näidata, milline asjade seis on. sealt peaks ju välja tulema, millises riigis on olukord halb või ei, see peaks olema ometigi dokumenteeritud. Äh, liikmesriigid peaksid ka midagi ära tegema, nad lihtsalt ei peaks raporteerima parlamendile, kuidas olukord on. mina tahaksin teada, mida sellest asjast siin arvatakse. täna hommikul me arutasime Äh, äh, hommikusöögi ja liiklusohutust. Äh, ja üks väga oluline punkt, mida selles kontekstis mainiti, oli väsimus, samuti mainiti loomulikult ka suuri kiirusi ja alkoholi, narkootikumide tarvitamist, aga loomulikult väsimus on väga oluline, sellepärast et mida pikemaid maid sõidetakse, seda olulisemalt rolli see mängib ja meil tõesti on vaja inspektsioone, sellepärast et ilusatest seadustest üksi ei piisa, kui keegi neid ei, nende täitmist ei kontrolli. ja nüüd, mis puudutab veel puhkeaega, jah, meil ei ole piisavalt neid puhkekohti tee ääres, aga samas meil on tihtipeale väga, väga suured sõidukid, mis võtavad enda alla mitte, mitme väiksema sõiduki parkimiskoha, nii et, et Äh, kui me võime küll esi-, ehitada rohkem parkimiskohti, aga kui me ei arvesta veokite suurusega, siis olukord muutub ka järjest halvemaks. ja nüüd sõidumeerikud. mul on küsimus, äh, kas äh, ne-, nende probleemi, nende lahendamiseks on ka mingeid probleeme, ma tean, et taksojuhid tihtipeale lülitavad nad lihtsalt välja nii et, et kas teil on äh, Äh, mingi probleem äh, või mingi lahendus, et mida teha, et inimesed ei saaks sõidumeerikut lihtsalt välja lülitada. niisiis, mina luban, et mina ei hakka midagi kordama, ütleb härra Bradburn. Te teate, et kui me arutasime seda teemat äh, mitu aastat tagasi, siis mina olin täielikult igasuguste õigusaktide vastu selles valdkonnas, ma leidsin, et neid asju ei peaks otsustama Euroopa tasandil ja ma olen endiselt selle vastu ja seda kahel põhjusel. esiteks, see bürokraatia, mida need õigusaktid põhjustavad. härra esimees, te teate seda, sest te olete Suurbritanniast pärit. Need õigusaktid on äh, põhjustanud Ühendkuningriigis võib-olla äh, Euroopa Liidu teemalist negatiivset äh, reklaami kui ükskõik millised lood kõveratest banaanidest või millest iganes ja mõnikord ma istun siin komisjonis näiteks ka täna hommikul ja ma kuulan neid väga põhjalikke ettekandeid, mida komisjoni esindajad teevad ja mul tekib küsimus, kust planeedilt nad tulevad sellepärast et näib, et neil ei ole mitte mingisugust, äh, mingisuguseid praktilisi teadmisi nende direktiivide kohaldamise kohta ja sellest, milliseid probleeme need põhjustavad väikeettevõtetele, füüsilistest isikutest ettevõtjatele ja nõnda edasi. kui need ettepanekud ja eriti sotsiaalne määrus äh, vastu võeti, siis ma viisin läbi küsitluse. minu valimisringkond on äh, logistilise transpordi ja jaotuskeskuse keskpunktis Ühendkuningriigis. meil on ligemale kolmsada ettevõtet, mis on otseselt selle valdkonnaga seotud ja ma viisin läbi küsitluse nende hulgas. ma hoiatasin, et need vast-, need has-, vastused, mis ma sain äh,, olid, et sellised määrused muutsid olukorra üha bürokraatlikumaks ning tekitasid ettevõtetele suuri probleeme. ja nüüd äh, nõutakse veelgi rohkem äh, reguleerimist, see on täielik jaburus. Äh, asi on, aeg oleks et äh, need, siin äh, tööhõive direktoraadi esindaja kõneles, millest saaks äh, teha, mida saaks ette võha olukorra parandamiseks. mina ütlen, mida saaks teha. lahendus oleks paindlikkus ja lihtsustamine tuleb lihtsustada äh, bürokraatiat, eriti väikeettevõtete ja füüsilisest isikust ettevõtjate jaoks ning äh, olla paindlik selles, äh, mida tegelikult on vaja selleks, et probleemi lahendada. sest et mina leian, et kui me reguleerimisega veel edasi läheme, siis me lihtsalt töötame välja lahendusi probleemidele, mida pole olemas nii et, et minu soovitus äh, komisjonile oleks, et äh, hakkaks, äh, hakkaks äkki vaatama, mida need seadused teevad, kuidas nad takistavad ettevõtete kasvu ja kuidas nad takistavad inimestel äh, äh, oma töö tegemist, töö tegemist siis, kui nad ise seda soovivad ning äh, teenida mõistlikku kasumit ja mõelgem ka VKE-de peale, aitäh. härra Väkk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 keskenduda ka, ka kaubatranspordi küsimustele. ma tahaksin teada, kas see laieneks, näiteks see küsimus laieneks ka raudteetranspordile. probleem on ju selles, et tegelikult neist kokkulepetest ei peeta kinni Eh, räägitakse konkurentsist, kas eh, raudtee konkureerib maanteetranspordiga? võib-olla peaks mõtlema ka näiteks eh, vedurijuhtide töötingimuste peale. minu meelest peaks ka kaubikute ja alla kolme koma viie tonniste veokite peale mõtlema me peaksime samuti rääkima ka, ka kaugustest viiekümnest kuuekümne kilomeetrini, kohustusest ka, ka teavitada sellest, kui juhil on mitu töökohta, see ei tohiks jääda tööandja ja töövõtja vaheliseks saladuseks praegusel hetkel äh, on äh, oht selles, et, äh, et selline salatsemine võib tekkida ja see võib tähendada ühtlasi seda, et mustalt töötamist tekib rohkem. praegu on selliseid valdkondi, kus kontrollid absoluutselt ei eksisteeri, mina kardan, et mustalt töötamine, mustameid töötamist tuleb aina juurdegi. mul on veel mitu kõnelejat, nii et kui te palun räägiksite lühidalt proua Ayala Stender, teil on sõna. suur tänu teile. ma sooviksin komisjoni käest küsida eh, eh, viiekümne kilomeetri reegli kohta, sest eh, ametiühingute poolt on tihtipeale öeldud, et mõningates liikmesriikides äh, Eh, kasutatakse halvasti, seda, eh, seda reeglit eh, sõidumeerikut ei kasutata ja ja ei võeta arvesse seda tööaega, mille on sõidetud sõidumeerikuga. me peaksime mõtlema ühesõnaga selle peale, mis ajast reegel üldse kasutusel on, praegusel hetkel tundub, et ettevõtted seda reeglit igatahes ei täida. ning äh, samuti ma soovisin küs-, komisjoni käest küsida, kas nad on mõelnud selle peale, äh, äh, probleemide peale, mis puudutavad peale puhkeaja ja öösel sõitmise ka ka nädala puudutavat küsimust sest eh, kui näiteks eh, need jõuavad riigi piirile, siis, eh, siis tegelikult võib-olla mõned kontrollid toimuvad ainult riigipiiril. ning ma sooviksin, et komisjon võiks oma lähenemises olla positiivsem võib-olla oleks võimalik komisjoni poolt äh, toetada äh, riikidevahelist koostööd selleks, et, äh, et kontrolle läbi viia. Van Dalen. härra Van Dalen. suur tänu. tegelikult on tegelikult probleemiga, millest on väga palju juba räägitud ning Äh, oleks väga tore, kui me Vladivostokist Shannonini suudaks sama süsteemi rakendada, kuid kahjuks on seda väga keeruline ette kujutada. kahekümne teisel märtsil ma korraldasin kuulamise Euroopa Parlamendis ning komisjoni esindaja oli seal kuulamisel ka kohal ning ma sain väga hästi seal kuulamisel aru, et reeglid ei ole sugugi mitte äh, probleemiks, vaid probleemiks on pigem see, et äh, olemasolevaid määrusi ja seadusi ei täideta ning äh, just nimelt, äh, just nimelt äh, reeglitest kinnipidamisega seoses me esitasime väga palju küsimusi, sest ei ole ühte selget lahendust, kuidas panna liikmesriigi ettevõtteid reeglitest kinni pidama, selleks ei ole vaja oma struktuuri looma hakata, piisaks täielikult sellest, kui oleks olemas manuaalal, mis, ähm, mis äh, garanteeriks, äh, mis garanteeriks reeglitest kinnipidamise Gibraltarist Põhja-Soomeni äh, ja Lääne-Prantsusmaalt Venemaani. ja sellega seoses ongi esile kerkinud põhilised küsimused ja ma tahaksin äh, tahakski siin rõhutada seda komisjonile, et meil ei ole struktuuridest või reeglitest puudu, vaid just nimelt reeglitest kinnipidamisest ja kontrollist on puudu, sellele peaks rõhu asetama. kuid äh, töötingimuste, teine küsimus on ka see, et kuidas garanteerida, et, et eraettevõtjad, füüsilisest isikust ettevõtjad peaks, peavad reeglitest kinni, kui neid keegi ei kontrolli kuidas garanteerida, et et et nad õhtuti üle oma tööaja ei töötaks ja nii edasi. siin tehakse väga kummalisi ettepanekuid. minu meelest, kui reeglid on tobedad, tuleb need ära kaotada. me peame suutma oma vigu tunnistada, seda on raske teha, kuid me peame seda tegema ei ole, me peame, me, me, me peame, me ei saa öelda, et nüüd see tööaja direktiiv laieneb ka eraettevõtte ja füüsilisest isikust ettevõtetele, me peame sellest kõigest uuesti algusest peale rääkima hakkama ja peame garanteerima, et kõik peaks reeglitest kinni ja seda, seda ka FIE-d. Me willen aansluiten bij wat, wat Peter heeft gezegd.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 kes peavad tee ääres kinni, sest äh, nad on liialt väsinud. me üritame äh, kontrollida seda, kui palju äh, töötatakse, kuid me ei suuda seda teha. ärgem unustagem, et parlament on see, kes esimesena sellest asjast rääkima hakkas see on oluline, see puudutab ka eraelu kolleeg Kramer ütles, et kõigile peavad äh, laienema samad tingimused, see puudutab ka puhkeaega loomulikult. kuid üks Eh, kui, kui autojuht otsustab pühapäeva õhtul tantsima minna, siis eh, teda ei pea selle pärast eh, sanktsioneerima, kui ta peab olema piisavalt vormis esmaspäeva hommikul. ühesõnaga, meie peame oma tööd parandama, mitte ainult komisjon ja loodetavasti komisjon võtab seda Thank you very much, right, we got Mr Silver and Mr Pascal to finish this, I am going to be härra Silver. Any need for long answers, and I suggest you contact the members. ma, me oleme ju kakskümmend minutit ajakavast maha jäänud, kõigepealt härra Silver. Um, all the rest just two issues uh,, the application. ma tahaks lisada ainult kahte asja. õigusaktide nagu äh, rakendamine füüsilisest isikust ettevõtete ja väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete puhul, üldine direktiiv ei kehti füüsilisest äh, isikust ettevõtjate puhul, mis puudutab VKE-sid, siis jah, me näeme vajadust eeskirjade lihtsustamiseks ja on mitmeid võimalusi, me tegime ettepaneku tööturu osapooltele erinevate võimaluste kohta, oleks sellesse üldlähenemisse lisada äh, sätted, mis võimaldavad suuremat paindlikkust, viiteperioodid äh,, nagu näiteks äh, nädalase tööaja äh, arvutamiseks, mida on väiksed keskmise suurusega ettevõtted nõudnud juba mõnda aega, tegemist on aga töötervishoiu ja ohutusalase direktiiviga ja töötervishoid ja ohutus on kõige olulisem meie jaoks, sõltumata ettevõtte suurusest. ja loomulikult jah, nagu ma ütlesin, me kavatseme arvesse võtta suurust ja me, ja ka äh, eeldame, et äh, tööturu osapooled seda küsimust äh, uurivad ja siis, äh, mis puudutab äh, neid ettevõtjaid, kes tegutsevad äh, alla viieteist kilomeetrise raadiusega alal, siis nendel sõidumeerikud puuduvad ja neid hõlmab üldine tööaja direktiiv. selles direktiivis on kvantifitseeritud reeglid töö puhkeaja kohta välja arvatud nendele töötajatele, kelle puhul need kvantitatiivsed puhkeaja ja öise puhkeaja reeglid ei kehti ja seetõttu liikmesriigid saavad direktiivi jõustada äh, väga suure manööverdamisruumiga ja me oleme kuulnud, et mõningates äh, liikmesriikides äh, selle tulemusena need töötajad ei ole piisavalt kaitstud, linnatranspordisektoris töötavad äh, juhid peavad töötama kuus-seitse-kaheksa tundi järjest, ilma et neil oleks piisavaid puhkepause. me oleme uurinud neid kaebusi ja siiamaani ei ole me konkreetset rikkumisjuhtumit tuvastanud, aga on mõningad asjad, mis on veel, mõningad juhtumid, mis on veel uurimisel, nii et selgelt äh, liikmesriikide jõustamisviisid on problemaatilised nendes küsimustes, kus äh, kvantitatiivsed parameetrid pole paigas, äh, nagu näiteks ööaja, tööaja kohta öisel ajal ja nii edasi. praegusel hetkel konkreetseid äh, rikkumismenetlusi aga komisjon algatanud pole. härra Baskani, suur tänu, ma katsun tõesti väga lühise, lühidalt teha ja need äh, austatud parlamendiliikmed, äh, kes äh, ei saa minult vastust, pöörduge palun minu poole või minu kolleegide poole siin, ükskõik mis küsimus teil ka hingel ei oleks. mis puudutab karistuste ühtlustamist, seda küsimust puudutasid siin nii mõnedki saadikud, ma ei tahaks siin tõlgendamise küsimust liigselt esile tuua. ma arvan, et üldiselt mõistetakse eeskirju ühtemoodi Äh, nii liidu ühes kui ka teises äh, servas äh, ja komisjon ja liikmesriikidest koosnev komisjon ühiselt tegutsevad ühise mõistmise eesmärgil. me esitasime omapoolsed juhtnöörid alles eile, kui ja seda teeme siis, kui tekib mingisuguseid tõlgendamise probleeme seoses sõidu- ja puhkeaegadega me äh, tegutseme lähtuvalt e-, endistest aluslepingutest, aga me oleme teinud ettepaneku ka äh, karistuste äh, liigitamise kohta, liigitusklasside kohta ja me oleme ma arvan, et härra Kraamer mainis seda või proua Maisner, me oleme koostanud ka andmebaasi kõikidest rikkumistest. see on andmebaas, mis mis on tekkinud kogu teepaketi rakendamise käigus ja see pakett on vastu võetud kaks aastat, võeti vastu kaks aastat tagasi ja on siis olnud jõus kaks aastat tagasi, nüüd me esitame äh, aruandeid ja loomulikult, kui liikmesriigid ei pea kinni oma kohustustest, äh, kas või aruandluskohustusest äh, või kui nad rakendavad meie sätteid mitte korrektselt, äh, siis äh, ega meie e-, ei kõhkle, me kohe alustame rikkumismenetluse, kui selleks ka tõesti põhjust on, ärge muretsege selle pärast. ja teine küsimus, mis käsitles äh, bürokraatiat, liigset reguleerimist, täiendavaid sätteid ja asjaolu, et töödirektiivi on pikendatud, on laiendatud nii, et see hõlmaks ka füüsilisest seni isikust ettevõtjaid, äh, siis ma teeksin teile ettepaneku, et komisjon äh, tegi ettepaneku jätta füüsilisest isikust ettevõtjad äh, tööaja direktiivist välja ja Euroopa Parlament tahtis neid kaasata, nii et palun, palun ärge süüdistage komisjone sellest, et me liigse õigusaktide koormaga inimesi kurname meie seda ei teinud, teie soovite äh, reegleid karmimaks praegusel hetkel teha, meie tahame lihtsalt, et olemasolevaid sätteid äh, austatakse, me tõesti tahame, et äri õitseks, aga me tahame seda teha nii, et äh, liiklusohutus on tagatud ka maanteedel ja õiglastest konkurentsipõhimõtetest peetakse kinni. ma olen kindel, et kui meil poleks ühiseid õigusakte, maa, maanteetranspordi äh, sotsiaalsetes valdkondades oleks meil kakskümmend seitse erinevat õigussüsteemi, äh, mis äh, oleksid erinevates punktides vastuolulised ja muud, muudaksid meie ühisturu, ühisturu võimatuks, nii et meie tegemist on meie jaoks kasuliku lähenemisega, aga digisõidumeerikute sisseviimine juba iseenesest on halduskulusid vähendanud mitmeid, mitmete sadade miljonite eurode võrra ja mõned liikmetest mainisid ka parkimisalade probleemi veokijuhtide jaoks. komisjon on väga aktiivselt tegutsenud selles valdkonnas, on eraldatud raha, vahend, rahalisi vahendeid, me oleme viinud läbi mitmeid pilootprojekte, mis on eeskujuks seoses turvaliste parkimisaladega, me oleme investeerinud, nagu ma ütlesin, ja oleme mitmeid äh, pilootparkimisalasid äh, loonud, olen valmis vastama ka paljudele teistele küsimustele, kuid nagu äh, öeldud, aeg on piiratud, nii et sellega kõik suur tänu ka komisjoni esindajatele, teil on õigus, tõesti Euroopa Parlament nõudis seda, et füüsilisest isikust ettevõtted kaasatakse ja minu arvates õigusega ja teiseks, mis puudutab turvalisi parkimisalasid, siis mina toetan igal juhul turvalisi parkimisalasid mõnikord, aga tuleb meil ka veenda inimesi, et nendes piirkondades, kes on need turvalised parkimisalad, sellepärast et äh, kõik, keegi ei taha oma tagahoovis, oma koduhoovis sellist parkimisala paraku näha ja, äh, ja sellise lähenemise vastu tuleb võidelda. suur tänu ja meie järgmine päevakorrapunkt on äh, härra Fleckensteini raport, mis käsitleb EMSA määrust ehk siis Euroopa Meresõiduameti määrust ja ma tulen hiljem teie juurde tagasi, kuid praegusel hetkel on härra Fleckenstein teil sõna. suur tänu, äh, härra esimees, ka austatud kolleegid. meie komisjon on juba korduvalt äh, rõhutanud, et me oleme Euroopa Meresõiduohutuse Ametiga rahul. Äh, see amet alustas oma tegevust kahe tuhande kolmanda aasta märtsis ja tänaseks on äh, tema põhikirja muudetud kolm korda. viimane määruse, määruse projekt äh, peaks kestma kauem. me peame täpsemalt määratlema meresõiduohutuse ameti tegevused ja eh, meresõiduohutusametiga seotud isikud eh, kohtusid kahe tuhande kaheksandal aastal ja selle kõige tulemuseks on uus projekt, kus on lähtutud ekspertarvamustest. Eh, mis komisjonile esitati ekspertide arvamus äh, võttis äh, Euroopa Meresõiduohutuse Ameti juhatus vastu. selles juhatuses on esindatud kõik liikmesriigid ja ma arvan, et me peame kõik äh, tõdema, et EMSA suudab aidata kaasa teistele poliitikatele Euroopa Liidus, võtame siin näiteks integreeritud merenduspoliitika Euroopa Meresõiduohutuse Amet võib esitada meie jaoks vajalikke andmeid, kui me uurime erinevaid valdkondi, võtame näiteks merekeskkonda ja meile on esitatud raporteid, mis on olnud kasulikud, Grandese raport võtame siin näiteks ja selle ameti aja jooksul oleme tutvunud ka proua Wortmann-Kooli raportiga, mis käsitleb äh, rannikualade ja mere saastatust ja EMSA-l on ka selles osas oma roll mängida. Äh, me tõesti ja meil on olnud äh, Meissneri raport käsitlusel integreeritud merenduspoliitikas ja ja me kutsume komisjoni üles EMSA tegevusvaldkonda laiendada, laiendama, nii et äh, EMSA saaks teostada ka inspektsiooni merenduse äh, installatsioonide vallas. me oleme juba, oleme varem rääkinud sellest, et äh, inspektsioonide äh, ala tuleks laiendada laevadelt ka mm, merendusinstallatsioonidele ja loomulikult, kui me suurendame ülesannete osakaalu, siis tuleks lisada ka vajalikud vahendid ja personal. siiamaani äh, on meie katsed jooksnud liiva, nõukogu ei andnud meile lootust et Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tegevusvaldkonda laiendatakse. komisjoni ettepanek paistab olevat hea, põhjendatud. võtame näiteks äh, neljanda ja viienda punkti, kõigepealt keskkonnakaitse, äh, võitlus saaste vastu loomulikult. Need on küsimused, millega me peame tegelema pidagem aga meeles, et meie jaoks on oluline mitte ainult tõhusalt saastest vabaneda pärast mingisugust õnnetust, me peame keskenduma ka ennetavale teemale, vähemalt, vähemalt mõtlema selle peale, kuidas me saaksime ennetusega tegeleda. teiseks, mulle tundub, et komisjoni ettepanek äh, seoses tehnilise koostöö parandamisega naaberriikidega on äh, äärmiselt teretulnud. kui tekib mingisugune naftakatastroof, siis äh, naaberriigid kõik kannatavad selle all, mitme riigi rannikualad võivad selle all kannatada. ja seetõttu ühine äh, nii-öelda mereruum äh, kaupade ja reisijate transpordiks, kus puudub liigne bürokraatia, tõkete rägastik on teretulnud ja võib-olla kasutades Euroopa Meresõiduohutuse Ametit, aitab meil ka, aitab kaasa ka selle, kõige selle lihtsustamisel ja praegusel hetkel on meil mitmeid probleeme, võib-olla EMSA järelevalve tegevuse abil aitaks, äh, õnnestuks meil teatavaid äh, kulusid vältida ja kogu protsessi optimeerida. EMSA aitab komisjonil hinnata merevedudega seotud ohte ja hinnata ka tunnustatud mereettevõtjate tegevust. komisjonil on ka endal oma kontrollitegevus, me teame seda küll, aga EMSA abikäsi on küll väga kasulik komisjoni selles tegevuses. ja siin võib tuua ka mitmeid näiteid selle kohta ja siis, mis puudutab sertifitseerimist, siis kas EMSA tuleks kaasata ka sertifitseerimistegevusse. võib-olla aitaks EMSA asju muuta tõhusamaks. EMSA-t kasutatakse meremeeste koolitamises ja ka merendussektorite töötajate koolitamisel. EMSA külastab mere turundustöötajaid koolitavaid ettevõtteid ja, ja vaatab, kas on võimalik äh, nende tegevust kuidagi ühtlustada, nende tegevust kuidagi seostada. see on üks võimalus, vähemalt võib EMSA aidata kaasa koolituse kvaliteedi tõstmisele. seda seoses siis äh, merendustöötajate kokkuleppega meil on, oli väga hea koostöö variraportööridega ja võib-olla komisjon mõningates küsimustes ei ole meiega nõus, kuid ma arvan, et kõik on ühisel arvamusel meie eesmärkide osas, kuid nõukogu praegust meelestatust silmas pidades paistab, et enamus liigub päris kindlas suunas ja meie peame jääma avatuks ja paindlikuks. me peame eesmärke küll ähm, meeles pidama, kuid nõukogu äh, meelestatust silmas pidades ei tohiks me samas ähm, loobuda realistlikust lähenemisest äh, ja ma arvan, et igal juhul EMSA-l on suured kogemused äh, ja, ja tulevikuperspektiivi küll mul on äh, üheksa sõnasoovijat, nii et äh, palun, kallid kolleegid, tehke lühidalt, äh, siis õnnestub meil ehk jällegi ajakava pisut kontrolli alla saada. ja variraportöörid, pidage kinni kolmeminutilisest kõneajast, ülejäänud piirduge kahe minutiga, praegu nimekirja ühel lisandub ja lisandub nimesid, härra De Condes, Pascal. suur tänu teile, härra esimees, suur tänu raportöörile nagu ta isegi ütles, eh, on, oli ta väga avatud eh, ja tegi kõigi osapooltega koostööd, ta tegi väga hea töödokumendi, mille osas on ilmselt eh, lihtne kokku leppida, kuigi teema on keeruline ja raske, kõik teame praegusel hetkel majandusraskuste ajal on nõukogu väga jäik ja kindlasti ta äh, Äh, esitab väga palju vastulauseid, äh, kui me üritame mereturvalisusagentuurile veel uusi ülesandeid lisada. Äh, Reuters, Reuter avaldas intervjuu Meresõiduohutusameti esimehega, kes rääkis meie uutest ülesannetest ja kohustustest ja sellest samuti, kui palju on vaja finantseeringuid nende ülesannete täitmisel nagu härra raportöör, arvan minagi, et me suudame omavahel kokku leppida. loomulikult on selliseid fraktsioone, mis ei ole otseselt mitte vastu, kuid äh, vaid jäävad äh, jäigalt alati lähimuspõhimõtte juurde ning sellega seoses on raske, et me nendega suudaks kokku leppima, äh, leppida, kuid põhimõtteliselt peaks olema siiski see võimalik. me peame Eh, siin räägitakse, soovitakse komitoloogia meetodi kasutusele mõtlemist. Eh, mõned on eh, et sellise ettepaneku vastu, mis näeks ette, et mis puudutavad liikmesriikide kontrolli ja inspekteerimise läbiviimist, nad ei taha EMSA, EMSA-st rohkem midagi teada. samuti on probleeme ressurssidega. see on tõsi, et ressursse pole kunagi piisavalt palju, kuid nagu, nagu öeldakse, ei maksa eh, kohe äärmustesse minna. mina arvan, et parlament peaks üritama eh, komisjoni ambitsioonikad ettepanekud võimalikult tasakaalu viia ja eh, samuti peame suutma ergutada pisut ka nõukogu, kes praegu jalgu järel veab EMSA-l on aja jooksul aina rohkem äh, kohustusi ja pädevusi antud ja see on äh, tema tegevusele andnud ka lisandväärtuse. meil aega eriti palju ei ole, me võiks äh, hakata siin rääkima väga paljudest erinevatest küsimustest, ma ei tea näiteks, kas EMSA peaks kas EMSA suudaks kõiki neid ülesandeid täita, mis me talle praegu anda üritame Eh, tegelikult eh, eh, võib öelda, et juba Erika paketi puhul oli asi väga keeruline ja praegusel hetkel me vaidleme näiteks Ameerika Ühendriikide teiste riikidega selle üle, et millised on, millised on ühede ja teiste osapoolte õigused ja kohustused nii et tegu on delikaatse teemaga. Ühendriik, eh, vabandust, Suurbritannia, eh, Küpros eh, ja Taani, nemad ei ole nõus sellega, et oleks võimalik tankida ka avamerel. ja kui me mõtleme selle peale, mis toimus Mehhiko lahes naftakatastroofi peale, siis loomulikult see on selge, et tegu oli katastroofiga, mis väljus igasuguse kontrolli alt ning äh, samas peab siiski ütlema, et me, et äh, laevade poolset reostamist peaks olema võimalik paremini kontrollida. ning äh, ma teen nii, nagu teie tahate, härra esimees, ja ma pikemalt ei räägi, kuid tahaksin siiski korrata seda, et minu meelest raportööri poolt esitatud ettepanekud on adekvaatsed, me peaksime üritama äh, võimalikult tasakaaluga seisukoha välja töötada parlamendis, et eh, komisjoni tööd lihtsustada ja eh, samuti eh, samuti ehm, olla võimalikult tugeval seisukohal, võttes arvesse seda, et nõukogu on praegusel hetkel väga jäik oma arvamuse juures ja ei kavatse sellest mingil juhul taganeda. suur tänu, proua Bilbao! suur tänu teile! suur tänu ka härra raportöörile, tema on teinud ära selle raporti juures väga tubli töö. ma tahaksin meenutada, et agentuur löödi, loodi pärast Erika tragöödiat. kahe tuhande kolmandal aastal, vabandust, kahe tuhande kolmandast aastast alates on seda muudetud kolmel korral eh, ning eh, üks neist kordadest oli prestiiži tankeri tragöödia Hispaanias ja me eh, peame nüüd üha täpsemalt endalt küsima, et mis on EMSA tegelik, e-, tegevuse tegelik eesmärk. EMSA-t on väljaspoolt hinnatud, samuti on mõjuhinnangu koostanud komisjoni ning samuti äh, Eh, on nendega seotud ka eh, mereohutuse paketiga, mis eh, hiljuti koostati kahe tuhande kümnendal aastal. esitati soovitus ka tankimisvõimaluste loomiseks avamerel. ja meie komisjon teeb samuti tööd selle kallal, et loodaks ühtne Euroopa mereruum. nii et ma arvan, et EMSA Eh, pädevuste laiendamine oleks liigumine õiges suunas ning eh, lisaks tuleb see vastu selle institutsiooni pidevatele nõudmistele ning eh, see langeks kokku meie eelmiste tegevustele. mida siis EMSA pädevuste laiendamine tegelikult tähendab? ma olen nõus sellega, mida komisjon ütleb, mis puudutab koolituse ja ettevalmistuse laiendamist, mis üle-euroopalise projektina ehk siis sellise eh, eh, prestiižse Euroopa kooli loomist, mis eh, aitaks meil, mis aitaks Euroopat kvaliteet, Euroopas kvaliteetset koolitust läbi viia ja see puudutaks ka meie tegevust avamerel, näiteks naftapuurimistornide julgeoleku ma arvan, et me saaksime aidata üles ehitada lihtsalt Euroopa mereruumi, mis oleks efektiivne ja aitaks meil reageerida ka tulevaste kriiside puhul. ma arvan, et me ei tohiks endale lubada seda, et EMSA eh, areneks edasi ainult tulevaste kriiside eh, najal mis, sellel ei ole mõtet. mina arvan, et oleks vaja teha võimalikult suuri jõupingutusi selle nimel, et analüüsida eh, mõju, eh, mitte eh, ainult see, selles osas, mis puudutaks Euroopa ühtse piirivalve ja rannavalve loomisel, vaid ma arvan, et tõesti tuleks luua ühtne Euroopa merejulgeoleku, merejärelevalve kool ja see aitaks meil eh, sisse viia ühtset integreeritud merenduspoliitikat, me eh, peaksime eh, suutma kokkuleppele jõuda, me peaksime võimalikult ambitsioonikad olema, sest meie peame toetama Euroopa projektide loomist ning me teame, et Euroopa Nõu-, Liidu Nõukogu ja liikmesriigid soovivad kangesti kõiki pädevusi võimalikult liikmesriikides hoida, see aga töötab meie eesmärkidele vastu härra Taylor um,. Yeah, I, I think this time we are generally supportive. Eh, jah, ma üldiselt toetan härra Fleckensteini eh, eh, doku-, raportit ja ma arvan, et EMSA-t peaks võimalikult efektiivselt töötama, ilma et ta dubleeriks liikmesriikide tegevust, kuid me siiski tunnistame seda, et meil on vaja Eh, vaja mõelda sellised, millised eh, EMSA eh, pädevused on ja kui palju vahendeid on võimalik talle eraldada. me ole, rääkisime variraportööridega sellest, millised on meie prioriteedid, meie jaoks oleks kõige suurem prioriteet rannavete ja süvavete kaitsmine reostuse eest samuti me eh, toetame sadamakontrollide läbiviimist. just praegusel hetkel on andmeid eh, piisavalt vähe selleks, et eh, tõhusalt keskkonnakaitsega tegeleda, sellega peaks, see peaks olema osa meie tulevasest poliitikast. ning samuti me Äh, sooviks äh, jälgida äh, aluseid, mis, eriti neid, mis transpordivad reost, mis, mille laadung võib osutuda võib-olla ökoloogiliselt ohtlik. me peaks neid suutma paremini kontrollida sõltumata liikmesriikide omapoolsetest mõjudest, see oleks minu poolt kõik. suur tänu, härra Van Dalen. Voorzitter, laat ik beginnen met te onderstrepen dat uh, het werk wat EMSA doet uh, belangrijk is. Uh, EMSA töö on oluline, aga tegemist on ka ühe sellise ametiga, tuleb öelda, mis toimib kõige paremini Euroopa Liidus ja seda ma ei saa kunagi väsida rohut-, rõhutamast. Euroopal on üks nõrkus ja ka parlamendil on üks nõrkus. me rõhutame alati, et meil on vaja rohkem ja rohkem ja rohkem Euroopat. ja me ei sea eriti küsimärgi alla seda, kas meil on tõesti vaja rohkem Euroopat või olukord võib-olla on piisavalt hea nii, nagu ta on, või et tuleks äh, rohkem keskenduda olemasolevate vahendite tõhususe parandamisele, sellele vastatakse siin tavaliselt alati seda, et ei, ei, sellest pole midagi, me ei pea siin midagi tõhusamaks muutma, meil on vaja rohkem ja rohkem Euroopat ja kohe läheb kogu maailm kohe palju paremaks. ja äh, vaat selliseks kipub minema Euroopa tavaliselt, kui me nüüd vaatame, komisjoni ettepanekut, mida toetab ka härra Fleckenstein, äh, siis äh, sellega seoses tuleb äh, uusi elemente ja minu meelest nende kaasamine EMSA ülesannete hulka ei ole mõistlik. EMSA ülesannete lisamine minu meelest ei ole mõistlik, sellepärast et meil on ju ka teed detsentraliseeritud amet äh, Strasbourgis, äh, mis on teinud ära viimase saja aasta jooksul äh, tõsise töö ja võib-olla võiksime teha rohkem koostööd komisjoni töörühmadega. ma ei saa aru, miks peaks uusi asju, selliseid asju tooma EMSA ülesande alla ja sadamate kontrollimine. praegusel hetkel toimib meie süsteem suurepäraselt ja liikmesriigid teevad äh, head koostööd, kõik kulgeb väga hästi, miks me peaksime sellised asjad siis tooma EMSA ülesannete hulka, see on täiesti ebavajalik, tekitaks ainult täiendavat segadust, praegusel hetkel toimib süsteem hiilgavalt. ja veel üks kolmas näide. me tahaksime, et EMSA hakkaks järsku tegelema ka koolitamisega ja koolitustegevusega, miks Äh, see on ebavajalik. Äh, see koolitamise tähendab seda, et äh, lapsed kaaluvad karjäärivõimalusi mere, merendussektoris ja tõesti, liikmesriikides on suurepärased koolitusprogrammid, neil on mereakadeemiad ja nii edasi ja nii edasi, ma ei tea, miks me peaksime neid asju kõiki ühte patta panema ja EMSA ülesannete hulka tooma. ma ei näe sellel mingisugust vajadust ja meie fraktsioon äh, suhtub äh, kriitiliselt, äh, põhimõtteliselt selliste lähenemiste suhtes kriitiliselt. ma arvan, et selline lähenemine on ütlemata üllatav, meil ei ole vaja rohkem Euroopat selles valdkonnas, meresõidu valdkonnas on praegu juba koostöö väga hea, toimib hiilgavalt ja ma arvan, et äh, nendes äh, kolmes valdkonnas näiteks, mida ma valmis äh, mainisin, ei ole vaja EMSO-le anda mingisuguseid täiendavaid volitusi. Euh, ma räägin võimalikult kiiresti. sooviksin öelda, et me soovime kõik rohkem Euroopat. kuid mulle tundub, et siin on üks, siin on mõningaid Ehm, probleeme sellega seoses, et tegelikult algselt on tegu ju meresõidu ohutuse ametiga. ning eh, kui me nüüd nende, nende pädevusi muudame, siis me muudame selle agentuuri tegelikku iseloomu ja tegelikult see nõrgendab, eh, see nõrgendaks nende pädevusi ohutusküsimustes see puudutab kõike, kui me hakkame, nad hakkavad tegelema eh, eh, transpordivõrkudega merel ja muu sellisega, siis eh, ohutuseks jääb neil aina vähem aega. teine küsimus, sellest räägiti sellelt siin, et et siin on selliseid pädevusi, mis tungivad natuke liikmesriikide pärusmaale ja võtavad neid pädevusi vähemaks ning kolmandaks pärast Mehhiko lahe eh, tragöödiat on kõik teadlikud sellest, et naftapuurimistornid on eh, potentsiaalselt suured ohuallikad. kuid eh, tegelikult äh, see tähendab seda, et on selliseid pädevusi, mis äh, ametile ei laiene, kuid mis on, oleks tegelikult vajalik. ning äh, neljandaks, äh, mina leian, et selle ameti juht peaks olema kontrollitav siiski oma juhatuse poolt ja vastasel korral tema tegevuse kontrollimine väga keeruline. ja äh, praegusel hetkel mul on tunne, et selle amet, ameti äh, tegevust on aina raskem kontrollida. me soovime loomulikult rohkem Euroopat, me soovime äh, Euroopa pädevusi laiendada, kuid samas me ei tohi, äh, ei tohi liialt palju pädevusi lisades selle, selle ameti tegevust kuidagi ära hai-, hajutada Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich brauche gar nicht so lange. Mir gefällt der Herr... Äh, proua Meissner. minu arvates on tegemist suurepärase raportiga. Ähm, minu arvates on siin kaks asja väga olulised. kõigepealt keskkonnakaitse oleks mõistlik, et EMSA-l oleks selles valdkonnas suurem pädevu, pädevus jah, rannakaitse osas ma olen sellega nõus ma olen sellega varem kokku puutunud, aga me peaksime vaatama kõigepealt üksikasju, kuidas me asjad toimima saame panna, aga üldiselt on härra Fleckenstein teinud väga head tööd ja proua Foster, kaks minutit, palun. aitäh, eh, esimees ja aitäh raportöörile. mina olen nõus eh, härra Rike ja härra Van Daleniga et me ei tohiks kalduda kõrvale sellest rollist, mis EMSA-l on. kui me otsustasime luua Euroopa Lennuohutuse Ameti, siis sama probleem tekkis ka seal, taheti laiendada tema tegevusulatust. see ei toonud kaasa suuremat tõhusust ja ka kulud, tõi kaasa ainult kulud nii et, et äh, tekib lõpuks olukord, kus äh, agentuurid hakkavad äh, ülesandeid dubleerima ning kaotavad selle suuna, milleks nad tegelikult loodi. ma arvan, et EMSA on teinud väga head tööd ja tema olemasoluks on väga head põhjused. mis puudutab aga tema tegevusulatust, siis sellele peaks väga hoolikalt mõtlema. kolleegid juba tõstatasid nafta ja gaasiplatvormide teema selles valdkonnas EMSA-l praegu pädevust ei ole ja ma ei usu, et äh, see peaks tal olema. ma arvan, et me peaksime äh, tunnistama seda, et äh, tuleb kinni pidada rahvusvahelistest konventsioonidest. nii et, et on olemas juba konventsioonid, mis selle probleemiga tegelevad ma arvan, et me peaksime olema üsna optimistlikud, ähm, sest et meil on äh, juba kõige kõrgemad avamere nafta- ja gaasirajatiste ohutusstandardid, äh, eriti näiteks Põhjamerel. nii et, et äh, üldkokkuvõttes ma märkasin, et kolleegid on väga toetavad Euroopa rannavalve osas, mina seda ei toetaks aga eks igaüks näeb asju omamoodi. aga ma arvan, et me peame lihtsalt edasi liikuma ettevaatlikult. Ähm, teatud asju ma olen valmis toetama ja lõpetuseks eelarve. asi taandub alati rahale. meile, meie arvates peab igasugune eelarve tõus tulema vahendite ümberjagamisest. me ei saa nõuda lihtsalt uut raha nende asjade tegemiseks, nii et, et selline on meie seisukoht. härra Kuun kaheks minutiks viimasena. aitäh, esimees. tahaksin tänada nii härra Fleckensteini kui ka kõiki eelkõnelejaid see raport näitab, et mereohutuse vallas on meil terve rida standardeid. meil on riiklikul tasandil kehtestatud standardid, meil on äh, automatiseeritud laevade tuvastussüsteem, äh, võitlus, süsteemid võitluseks terrorismiga, äh, terve rida kokkuleppeid. Need asjad on meil kõik olemas, aga Euroopa vetes Äh, sõltub kõik äh, tihtipeale liikmesriikidest ja siis hakatakse jällegi vaatama kohustusi ja pädevusi. Äh, Erika juhtumi puhul nägime me seda, et, et liikmesriigid tegutsesid oma tasandil ja siis rääkisid kõik, et meil on vaja Euroopa tasandit, nii et, et siin on oma, käimas omamoodi sulgpall Euroopa ja riikliku tasandi vahel Äh, tihtipeale lihtsalt äh, vastutus lükatakse Euroopa õlule. aga meil ei ole ametkonda, mis sellega tegeleks. Äh, vaadake näiteks, mis toimub seire vallas liikmesriikides on olemas laevad, mis teostavad kontrolle siis veel kalanduskontrolli teostavad laevad, tollikontrolli teostavad laevad, nii et, et äh, kõik teevad tegelikult sama asja. Nende tegevus kattub ja nüüd me räägime siin ühtsest Euroopa rannavalvesüsteemist. jällegi tekib see võimalik äh, kattumine. küsimus on selles, kuidas neid asju kõiki korralikult toimima panna. Äh, andmevahetusest kõneldes jällegi meil on siin tohutu suuri võimalusi, kui me asju õigesti koos, kooskõlastame ja koordineerime aitäh ja enne kui ma annan sõna härra Karamitšosele, tahaksin toetada seda, mida ütles härra Kuhn. mina mäletan prestiiži juhtumit, ma olin uurimiskomisjonis ja siis ma olin äh, poolt, e, liikmesriikide poolt. ja ma mäletan ka Erika juhtumit, kui Erika põhja läks, siis ma mäletan, kuidas äh, Prantsuse president seisis äh, kasti peal ja ütles, et meil on vaja Euroopa tasandil tegutsemist. nii et, et äh, ma arvan, et, et kui midagi läheb valesti, siis me tahame, et Euroopa midagi teeks, et Euroopa probleemid lahendaks. sest kui on mingi rongiõnnetus või lennuõnnetus või mis, mis iganes aga siis, kui nagu tuleb asju hakata paika panema, siis liikmesriigid äh, hakkavad tõrkuma. see on minu arvates probleem. mina ei äh, poolda seisukohta, et Euroopa peab kõigega tegelema, aga mina ei poolda ka seda liik-, äh, seisukohta, et kõigega peavad tegelema liikmesriigid ja seetõttu mina olen ilmselt ühes erakonnas ja minu kaasmaalased siin on teises erakonnas. härra Karamitšas nüüd. aitäh, esimees, te ütlesite seda, mida minagi kõige rohkem öelda tahtsin minu arvates äh, need, kes meist olid kohal Erika ja Prestiiži õnnetuste ajal, me oleme teinud äh, väga palju tööd, EMSA tegutseb ja ma arvan, et mitte keegi siin saalis või nõukogus ei ole selle vastu, et EMSA on olnud väga kasulik äh, ma tahaksin teile meelde tuletada, et me arutasime kolmandat mereohutuse paketti, siis oli kalduvus EMSA-le panna täiendavaid kohustusi ning lepitusmenetluse käigus me leppisime kokku, et nii ei lähe ning äh, me tuleme EMSA määruse juurde tagasi siis järgmisel etapi, järgmisel etapil, kui see pakett on juba jõustunud ja nüüd me oleme sellesse punkti jõus, jõudnud ja üks asi, mida tahaksin veel meelde tuletada, on see, et see ettepanek tugineb mitte ainult ähm, kogemustel, vaid äh, ka EMSA juhatuse enda soovitustel. niisiis, selles ettepanekus oleme me üritanud teha kahte lihtsat asja. kõigepealt äh, juhtimine. me ütlesime, et EMSA juhtimises tuleb teha väiksemaid muudatusi selleks, et äh, vältida huvide konflikti juhatuse liikmete vahel ja seepärast me võtsime ka kasutusele komitoloogia menetluse, mida me oleme kasutanud ka EASA-s näiteks ja siis me oleme palunud, et täitevdirektoril ei oleks tegelikult äh, ise volitusi äh, juha-, osakondade juhatajate nimetamiseks, vaid seda teeb juhatus. niisiis me oleme ka üritanud siis ühtlustada äh, mõningaid aspekte teiste ametite tegevusega, näiteks tegevdirektorite valimine. nüüd meie oleme olnud äh, ülesannete osas seda meelt, et ohutus ja keskkonnakaitse on kõige olulisemad EMSA jaoks. me ei ole kunagi öelnud, et me tahame äh, selle ameti tegevusulatust laiendada. meil on olemas selles, äh, nendes valdkondades teatud oskusteadmised ning äh, ei ole mõistlik luua midagi täiendavat väljaspool EMSA-t, tegemaks seda, mida äh, see amet juba saaks tegelikult ise teha. olgu siis siin tegemist Blue Beldi või seire või ükskõik millega siis väga oluline on meil luua selline ühtne mereruum ja kasutada ära neid vahendeid ja oskusteadmisi, mis meil on eh, seitse päeva nädalas, kakskümmend neli tundi päevas. ja kui EMSA saab seda ise kõike teha, siis ole, on ju väga tobe luua mingi uus agentuur selle kõige jaoks. nii et, et me peaksime ära kasutama neid teadmisi, mis meil on, kasutama neid investeeringuid, mis liikmesriigid juba on teinud ning kasutama seda siis kõige paremal moel ära. Eh, teisalt on eh, selliseid küsimusi nagu siseveeteed näiteks, siin äh, on ka vaja natuke selgitust. siseveeteede ametit me ei loe, lo-, ei loo, aga kui EMSA tahab näiteks kontrollida klassifikatsiooniühinguid ja vaadata, kas nad tegutsevad vastavalt reeglitega, siis oleks ju rumal mitte paluda neil samal ajal ilma täiendavate kuludeta vaadata ka, kuidas klassifikatsiooniühingud needsamad, kellega nad eh, siiani tegutsevad, oma tööd teevad. ja see oleks see täiendav asi, mida me teeme. ja veel üks asi. Eh, tagamise, see koostoimevõime taganemine erinevate teenuste vahel on eh, on väga jabur ju, kui ühte ja sama tööd tegema saadetakse erinevate ametkondade esindajad nii et, et äh, need on ain ainukesed kaks küsimust, äh, mis on seotud siis siseveeteedega, võib-olla meie ettepanek selles osas ei ole olnud väga selge, aga meil ei ole plaanis tõesti siseveeteede ametit luua, see ei ole olnud meie kavatsus. tõstatati veel küsimusi, mis puudutasid naftaplatvorme jah, selleks on vaja kõigepealt esmaseid õigusakte, vaatamaks kuidas naftaplatvormide üle kontrolli teostada. me kasutame praegusel juhul neid äh, oskusteadmisi, mis me, mis meil on äh, siis, kui õnnetus on juba toimunud. näiteks kui meil on naftaleke, siis me kasutame oma EMSA laevu ja, ja oskusteadmisi siis reostuse likvideerimiseks aga me ei teosta kontrolli naftaplatvormide üle, sest et selleks puuduvad vastavad õigusaktid Need olid siis mõningad teemad, mida tahtsin käsitleda ja meil kindlasti on veel võimalik seda teemat tulevikus arutada, aitäh! aitäh, härra Fleckenstein, kas te soovite midagi lisada? Äh, esimees, äh, ei, ma ei soovi midagi lisada, ma lihtsalt arvestan sellega, mis öeldi ning koostan siis ettepaneku äh, eelnõu ja arutan selle läbi äh, variraportööridega. niisiis, ajakava on selline, et raport juunis, muudatuste tähtaeg on kahekümne üheksas juuni, hääletus transpordikomisjonis oktoobris ja täiskogusse läheb asi novembrisse. ja nüüd meie viimane päevakorrapunkt on siis äh, liiklusohutuse alased äh, muudatusettepanekud ja ma vabandan kõigepealt raportööri ees, et me oleme ajakavast maha jäänud, aga ma olen üritanud siis graafikusse tagasi saada, niisiis härra Koht, teil on sõna. ja, suur tänu, Brian. lugupeetud daamid ja härrad, enne kui ma asun käsitlema muudatusettepanekuid, tahaksin tänada Brian Simsonit selle hommikusöögi eest täna hommikul, kus me rääkisime praktiliselt erinevatest küsimustest. mina esitlesin nimekirja erinevatest teemadest, mida tuleb käsitleda ja ma arvan, et lõppkokkuvõttes oleme me jõudnud hea raportini. rääkisime alkoholist, narkootikumidest äh, ja erinevatest probleemidest, äh, raskeveokitest, mobiilsetest navigatsioonisüsteemidest ja nende kasutamisest äh, sõidu ajal, laste sõiduohutusega seotud vahenditest äh, ja nii edasi ja nii edasi, aga nüüd muudatusettepanekute juurde. kõigepealt suur tänu kõikidele kolleegidele, kes on esitanud äh, muudatusettepanekuid, muudatusettepanekuid on äh, palju, kakssada kuuskümmend kaks kokku, paljud muudatusettepanekud on head ja mõtestatud ja nende eesmärgid on kasulikud. ja ma arvan, et see oleks lõppkokkuvõttes väga heaks alusdokumendiks liiklusohutuse alase tegevuskava koostamise äh, komisjoni poolt ja see on meie eesmärk ja meie mõningad soovitused on realistlikumad raportite, muudatusettepanekute puhul. mõned toovad uusi lisandusi sisse ja mul on ka terve rida kompromissmuudatusettepanekuid, mis ühendavad erinevad muudatusettepanekuid, ma tahaksin esitada need muudatusettepanekud variraportööridele Äh, ja arutada, tahame arutada nendest edasi mõningate muudatusettepanekutega, puhul ma pean aga sageli tagasi lükata. Äh, ja hoolimata sellest, ma võib-olla olen nendega sisuliselt nõus, kuid ma leian, et tegemist on keskkonnaga seotud küsimustega, mitte niivõrd liiklusohutusega seotud küsimustega. mõned muudatusettepanekud on liiga üksikasjalikud, me ei tahaks direktiive või määruseid, mis oleksid liiga üksikasjalikud, me tahaksime anda mõtteainet äh, programmi koostamiseks äh, mitte õigusakte ja siis äh, veel mõningad näited äh, nendest, mida ma võin vastu võtta kõikidest poliitilistelt peredelt pärit muudatusettepanekud. proua Wills, härra Kraamer on esitanud muudatusettepaneku selle pimeda nurga kohta raskeveokite puhul, kui selle puhul saab rakendada kaamerat. ja Ehm, muudatusettepanekutes soovitatakse ka tutvuda liikmesriikide eh, sammudega kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide saavutamise osas ja eh, liiklusohutuste alaste ettepanekutega ja sammudega Mm, loomulikult äh, lisaks Euroopa Liidu alastele tegevustele on liikmesriikide tegevused liiklusohutuse valdkonnas äärmiselt olulised. siis on koolitusalaseid muudatusettepanekuid tehtud siin. ja äh, rataste, kummide äh, kohta muudatusettepanekud, kummide hooldus, kummide seisukorra ülevaatamine liiklusohutuse seisukohast samuti ka juhilubade ühtlustamine. ja Brian, sina teed ettepaneku võrdsete ristmikute puhul surmajuhtumite vähendamiseks. väga teretulnud ettepanek, siis üleskutse Euroopa Liidus keelustada sõit narkootikumide mõju all ma olen loomulikult täiega nõus, äh, alkohol, äh, uimastid, äh, ravimid, väsimus mõjutavad meie liiklusohutust ja seetõttu meil peaksid olema ühtlased reeglid üle kogu Euroopa. on liikmesriik, on li-, mõningad muudatusettepanekud, mille puhul, nagu öeldud, sisu pole küll vigane, kuid teised raporti osad kas juba hõlmavad ette pandud muudatusi või pole need muudatused eriti hästi kooskõlas raporti üldise sisuga. seetõttu olen olnud sunnitud mõningad muudatusettepanekud tagasi lükkama, nagu näiteks härra Balsiitis tegi ettepaneku, et võetakse vastu täiendavad meetmed selleks, et laste surmajuhtumite arv, arvu piirata, aga see on juba hõlmatud härra Tantšan ja teised on viidanud ka mootorratturitele, ka sellega on juba minu meelest siin tegel-, tegeldud juba, on ka mitmeid muudatusettepanekuid, mida ma ei saa toetada tõesti sisuliselt, nagu näiteks kergsõidukite puhul automaatsed kiiruse piiramisseadmed, meie äh, nõuandvad organid on näidanud, et äh, liiklusohutuste arv sellega seoses ei ole, liiklusõnnetuste arv selles osas ei ole suur, aga kulud on, on suured. siis äh, kulude väliskulude internaliseerimine, äh, see samuti ei ole minu arvates otseselt seotud liiklusohutusega, nii et seetõttu olen muudatusettepaneku tagasi lükanud, mul oleks hea meel, kui härra Taylor võtaks selle tagasi. siis äh, äh raskeveokite juhid ja üldsegi professionaalsed veokijuhid, autojuhid äh, peaksid pöörama iseäranis tähelepanu õnnetuste äh, ohule, ma arvan, et selles osas ei tohiks me professionaalseid juhte ja erajuhte erinevalt kohelda, kõik peaksid õnnetustesse ühtmoodi tõsiselt suhtuma. siis äh, alkohol ja sõit. me tahaksime alkolukke kasutada, aga mis, äh, see on tõsi kuid äh, ma arvan, et äh, härra Fidanza muudatusettepanek siin ei lisa midagi uut. härra Kantšan on maininud koolitust äh, süsinikdioksiidi meet-, heitmete vähendamiseks. ma arvan, et see ei ole otseselt seotud liiklusohutusega. ja tehniline järelevalve mootorrataste osas, siin ma arvan, on tegemist arusaamatusega, mis puudutab tehnoloogilisest järelevalvet, siis ma arvan, et loomulikult pärast õnnetust peaks vaatama üle kõik sõidukid ja nii mootorrattad kui autod äh, ja loomulikult peaksid, tuleks läbi viia ka, ka korrapäraselt äh, tehnoülevaatusi. siis mõningad muudatusettepanekud on mulle lihtsalt arusaamatud. paraku nende autoreid siin ei ole. proua Jala Sendel on esitanud muudatusettepaneku Äh, autoosade ümbertöötlemise kohta. ma ei saa sellest aru. siis äh, ohvrid sõidu äh, teeõnnetustes, see on juba hõlmatud mujal, proua Sõnalova tahab, et me vaataksime läbi sõiduõppe programmid äh, kõikides äh, huvigruppide puhul. ma ei tea, saa aru, mida te täpselt äh, sellega mõelda tahate, seetõttu ei saa ma ka seda toetada, enne kui ma sellest aru saan. härra Udžas ütleb, et ohutust silmas pidades peame sõidumeerikutega seotud eeskirjad ühtlustama kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ja üldiselt äh, liikluseeskirjad ühtlustama. Äh, kas see tähendab seda, et me peaksime sõitma kõik äh, ühe vasakul pool tee äärt või paremal pool tee äärt? härra Sterks viitab kategooriliselt sellele, et passiivne äh, teeohutuse infrastruktuur on möödapääsmatu ja ütleb, et komisjon peaks sellele piisavalt tähelepanu pöörama. härra Sterks, paindlik teevalgustus, mida see tähendab teie arvates? mul oleks vaja selgitust ja siis viimane muudatusettepanek pärit härra äh, Simsonilt. kaitsebarjäärid, et kaitsta mootorrattureid Äh, laial äh, teenindusalal, ma ei saa täpselt aru, mida te sellega mõtlete. ja viimane küsimus, äh, mida tahaksin mainida, valdkond, kus on väga palju muudatusettepanekuid, mille puhul ma esitan kompromissmuudatusettepanekud, püüdes võtta see arvesse erinevaid muudatusettepanekuid, mida on esitatud siis näiteks äh, elukestev õpe, sealhulgas äh, digitaalküsimused, äh, tervisekontroll, äh, samuti liiklusohutuse alane koolitus, punktipõhine süsteem Euroopas, alkolukud, transpordialane informatsioon, arukad transpordisüsteemid, koolitee Äh, parkimisalad raskeveokitele, Euroopa koordinaator, kõik need on teemad, mille puhul ma kavatsen esitada kompromissmuudatusettepaneku. härra El Khadraoui, äh, härra Rike, äh, härra Kantsas, teiega saavutame kindlasti teiega saavutame kompromendi, härra Kantsas, te olete esitanud muudatusettepanekuid, mida ma lükkan tagasi, kuid mõningate asjaolude puhul, mida te olete maininud, tahan ma vastu võtta. ma ei taha Äh, mingisugust äh, agentuure, kuid ma arvan, et äh, koordinaator peaks olema liiklusohutuse ekspert ja tähelepanu tuleb pöörata liiklusohutusele komisjonis, komisjon peab koordineerima liikmesriikide tegevust, me peame uurima ka vajalikke andmeid, mida on vaja koordineerida, samuti tuleb kooskõlastada liikmesriikide ohutusplaane, komisjon peab kõikide huvigruppidega koostööd tegema, et optimeerida meie tegutsemise tavasid, me peame tagama konkreetsete poliitikate ja akadeemikute koostegevuse. Need on äh, mitmed ettepanekud, mida ma kavatsen esitada omaenda muudatusettepanekutes ja me kavatseme kohtuda variraportööridega sel nädalal, teha tööd selle nimel, et meil oleks komisjonile esitada hästi äh, üles ehitatud ja sihipärane tekst. suur, suur tänu! mul on jällegi terve rida sõnasoovijaid nii et äh, aga ma pean tõesti väga rangelt suhtuma kõneaega. variraportööridel paluksin nüüd piirduda kolmeminutilise kõneajaga ja ülejäänud kõnelejad, äh, ärge rääkige pikemalt kui kaks minutit, muidu meil lihtsalt ei jää aega piisavalt, äh, et selle asjaga ühele poole jõuda. ja tuletan teile meelde, et tegemist on juba teise arvamusvahetusega sellel teemal, nii et äh, nüüd räägime pigem muudatusettepanekutest, mitte nendest samadest asjadest, millest juba rääkisime esimesel korral. see proua Šenelova. suur tänu Äh, räägin äh, meie sotsiaaldemokraatide variraportööri äh, nimel. suur tänu raportöörile selle energilise töö eest, mida ta on teinud selle raporti kallal. muudatusettepanekuid on arvukalt, kuid ma arvan, et see näitab vaid, kui suurt huvi tunneme selle teema vastu muudatusettepanekud ei ole mingisugune soovnimekiri, vaid äh, püüe raportööri juba tehtud head tööd parandada. meie variraportöör sooviks näha arvukalt kompromisse ja üksmeele saavutamist mitmetes teemavaldkondades, ma ei hakka neid kõiki siin ette lugema, kuid äh, tooksin siiski välja mõned. kõigepealt Euroopa liiklusohutuse koordinaator, tegemist on äh, vastuolulise teemaga. me toetame liiklusohutuse koordinaatori mõtet, ja äh, me peaksime jõudma suurema üksmeeleni liiklusohutusalaste eeskirjade ühtlustamise osas ja ka liikmesriikide vahelise infovahetuse osas. siis äh, juhiload, äh, Euroopa Liidule suuremad, suuremad eraldused liiklusohutuse parandamiseks, põhjalikud liiklusõnnetuste analüüsid, kõrgekvaliteetsed andmed, ohutud infrastruktuurid ja samuti ka alkoholi ja uimastite mõju all sõit. Need on meie arvates, meie variraportööri arvates ühed olulisemad teemadest ja mis puudutab joobes sõitu, siis isiklikult lisaksin et äh, minu jaoks on äärmiselt problemaatiline see, et meil puudub Euroopa Liidus kehtestatud ühine lubatud alkoholisisalduse äh, limiit kuues liikmesriigis on nulltolerants ja mina arvan, et igasugune alkohol veres on igal juhul kasu, kahjulik ja ohtlik. proua Frisbeck. suur tänu, kallid kolleegid, kõigepealt ma sooviksin tänada meie kolleegi Tiitel Kolmi eh, Kochi tehtud töö eest, ta on teinud seda väga avatult ja suure, väga head koostööd teinud meie kõigiga. ja eh, muudatusettepanekuid on kakssada kuuskümmend kaks, mis võtavad kokku kõigi kolleegide huvid ehm, küsimuses, mis puudutab meie kõigi igapäevaelu ja mis eh, eh, pakub suurt huvi ka meie eh, kaaskodanikele, ta on palju vähem abstraktne kui enamus teistest teemadest, millega me siin tegeleme. nüüd ma läheksin kohe mm, asja juurde, ma loodan, et me suudame leida kompromisse ja mis nüüd puudutab minu äh, kolleegide poolt esitatud muudatusettepanekutesse, eriti härra Gutierrezi juurde, siis äh, ma äh, tulen tagasi selle juurde võib-olla hiljem. kõige keerulisem on minu jaoks see koordinaatori küsimus konkreetselt selles küsimuses minu meelest see ei tundu olevat vajalik, ma ei saa aru, mis kasu sellest võiks olla. see ei ole muidugi ainus põhjus, miks ma nii arvan. ma arvan, et see muudaks meie tegevuse keerulisemaks, jäigemaks ja minu meelest piisaks täielikult lihtsalt ülevaate koostamiseks, mis äh, annaks meile piisavalt informatsiooni ja ei muudaks äh, tegevust äh, asjatult keerulisemaks. nüüd teiseks, minu jaoks on oluline soov harmoneerida reegleid võimalikult suures ulatuses. mina olen pärit piirkonnast, kus Äh, on väga palju liikumist, see asub äh, Belgia, Luksemburgi äh, ja Prantsusmaa vahel ja ma arvan, et me, me, me kõik teame, kui oluline on, on selliste teemadega tegeleda ja mina arvan, et alustama peaks juba väga varastes eas äh, õpetama äh, las-, äh, juba lapsi, kas siis seoses jalgrattasõiduga või ühistranspordi kasutamisega. teiseks harmoneeritud reeglid üle terve Euroopa, näiteks ka karistust eh, levimine üle riigipiiri, näiteks kui eh, eh, ka, ka kas või näiteks trahvide puhul või siis näiteks samuti autodesse sellise, et autod, autodesse alkoholi testeri paigutamine, mis ei laseks autot käivitada Äh, kui äh, juht on joobes, seda peaks kasutama terves Euroopa Liidus, mitte ainult mõningates äh, liikmesriikides. see paneks meid võrdsesse olukorda. suur tänu ja nüüd proua Taylor, kolm minutit. Uh, thanks, Chair um.... <clears throat> aitäh. kiirus, alkohol ja narkootikumid on väga ohtlik kom-, kom-, kombinatsioon. ma olin Äh, äh, üllatunud, härra Koch, et te seda ei maininud oma sissejuhatavas sõnavõtus, aga täna hommikul, kui ma käisin Euroopa politseivõrgustiku kohtumisel, sain ma teada, et kiiru, kiiruse ületamine põhjustab ühe kolmandiku surmajuhtumitest liikmesriikide teedel ning seetõttu ma tahaksin liikmeid paluda, et nad toetaksid seda algatust mis mul on muudatuses sada kakskümmend kuus, nimelt me palume, et komisjon toetaks sellist kolmekümne kilomeetrise tunnikiirusega tsoone elamupiirkondades ja eriti koolide läheduses. ma ei hakka kordama seda, mida teised juba on öelnud, sest aega on vähe aga minu arvates liiklusohutusega kõneldes me peaksime silmas pidama just kõige haige, kaitsetumaid äh, liiklejate gruppe, haridus peaks algama juba koolis, me peaksime vaatama, kuidas kaitsta jalakäijaid, kuidas kaitsta jalgrattureid ning äh, äh, kuidas tõhusamalt jõustada kehtivaid seadusi. samuti arvan ma, et me peaksime edendama siis transpordimudelite eh, nihet, nii et, et inimesed ei kasutaks oma autot, vaid ühistransporti. ning lõpetuseks ma kuulsin, mida härra Koch ütles selle kohta, et eh, väliskulud, mis liiklusõnnetustega kaasnevad, tuleks eh, internaliseerida. tema arvates ei ole see hea mõte aga ma kardan, et kahjuks inimesed hakkavad asjadele tähelepanu pöörama äh, vastavalt sellele, kui palju need asjad maksavad. nii et, et kui me äh, ei pööra tähelepanu kuludele, mis liiklusõnnetustega kaasnevad, siis äh, inimesed ei õpigi, kui oluline oleks liiklusõnnetuste arvu vähendada, aitäh! härra Bradburn, kolm minutit, palun. aitäh, esimees ma ei hakka ka kordama, mida juba öeldud on. Neid muudatusettepanekuid vaadates näen ma üha äh, rohkem, miks minu arvates liiklusõnnetuste probleemi lahendab rohkem Euroopat. kõigepealt tahaksin esimees öelda äh, seda, et on terve rida muudatusettepanekuid, millega ma olen nõus. ja äh, see on Euroopa liiklusohutuse koordinaat, seda, seda ettepanekut ma ei toeta, sest see on lihtsalt suurem bürokraatia. härra Koch juhib tähelepanu mõningatele probleemsetele valdkondadele ja me oleme kõik nõus, et need on probleemsed äh, valdkonnad. aga küsimus on selles, kus on lahendus. kui vaadata mõningaid muudatusettepanekuid ning ma lihtsalt peatun korraks mõnedel, mis sisaldavad äh, selliseid äh, jaburaid mõtteid, mõtteid nagu äh, rohkem ühtlustamist, ma olen kindel, et härra Koh jagab minu seisukohta, aga võtame näiteks äh, alkoholijoobes auto juhtimine. ma olen nõus, et see on probleem, aga nagu ma viima-, eelmise arutelu käigus ütlesin, ja praegu räägin konkreetsetest muudatusettepanekutest, mis äh, puudutavad neid äh, Äh, blokeerimissüsteeme, äh, mis ei lase juhtida, kui juht on autojoobes. kui näiteks Ühendkuningriigis inimene purjus juhtimise eest äh, süüdi mõistetakse, siis lihtsalt kindlustusfirmad kannavad selle eest hoolt, et sa enam ei juhiks, sellepärast et sa lihtsalt ei suuda pärast seda enam oma kindlustusmakseid maksta. nii et, et minu arvates ei ole meil vaja rohkem õigusakte Äh, meil ei ole vaja mingeid autode lukustussüsteeme või mida iganes. Äh, võib-olla see lahendab alkoholiprobleemi, aga äh, narkoot-, narkojoobes juhtimise probleemi see ei lahenda, nii et tuleb välja töötada ka mingi lukustussüsteem narkootikumide jaoks, nii et, et see on lihtsalt absurd. ma arvan, et need muudatusettepanekud ja ma, nagu ma ütlesin, mõned on sellised, mis on ka väga head aga minu arvates ei ole vaja, et sellised asjad otsustatakse Euroopa tasandil. siin oli muudatusettepanekud, mis nõudsid, et lapsi tuleks koolitada liiklusohutuse vallas. Ühendkuningriigis on see olnud kooliprogrammis juba Äh, algklassidest peale kogu aeg õpetatakse teile liiklusohutusi ja seda tehakse ilma igasuguse Euroopa tasandil üleskutseta. Äh, iga liikmesriik, kel mõistus peas on, teab, et see on asi, mida tuleb õpetada. nii et, et ma ei tahaks seda arutelu sellel teemal pikemaks venitada, ma tean, et meil ei ole aega. aga ma ütleksin, et äh, jah, te mõtlete õiges suunas, aga praktilised lahendused on täiesti valed ja samuti vabandan härra Kochi eest, et ma pean enne istungi lõppu lahkuma. proua Wills, kolm minutit. aitäh. mina tahaksin tänada härra Kochi. ta on oma raportis väga pühendunud, tal on ambitsioonikad eesmärgid selleks, et liiklusohutust parandada, aga ta keskendub Äh, rohkem mootorsõidukitele ja nende jaoks vajalikule infrastruktuurile. Äh, samas räägitakse sellest, et äh, tuleks üle minna autodelt võib-olla jalakäimisele, jalgratastele, aga selleks on vaja ka infrastruktuuri, mis oleks suunatud just nimelt nendele kaitsetumatele liiklejatele nagu jalakäijad, jalgratturid. me oleme esitanud muudatusettepaneku kus tuleks öelda, et tuleb just äh, nii-öelda äh, äh, investeerida infrastruktuuri, mis seda kõike soodustab. ALDE muudatusettepanekus öeldakse, et tuleb edendada ühistransporti, see on muudatusettepanek kuusteist, sellepärast et see vähendab liiklusõnnetuste ohtu ning me äh, leiame samuti et, et viiekümne protsendi võrra vähemalt peaks liiklussurmade arv vähenema. samuti äh, pooldan seda, et regulaarselt viiakse läbi äh, siis nii-öelda sõidukõlbulikkuse teste, meditsiinikontrolle. Äh, ma räägin siin muudatusest üheksakümmend kaks, mis seda teemat väga spetsiifiliselt käsitleb aga võib-olla sellised väga e ebatäpsed sõnastused pole teretulnud. rohelised äh, nõuavad oma muudatusettepanekut, et kehtestataks linnades kolmekümne kilomeetrine tunnis kiirusepiirang. võib-olla siin tuleb teha erandeid koos ALDE ja sotsiaaldemokraatidega me toetame seda, et äh, vere alkoholisisaldus peaks olema vähemalt null koma kaks ning äh, et sõidukitel peaks olema ka automaatne kiirusepiirang saja kahekümnele kilomeetrile tunnis ja mul on väga hea meel, et härra Koch on äh, käsitlenud ka nende pimedate nurkade teemat. me oleme esitanud sellel teemal muudatusettepaneku ja me toetame nii seda kui ka teiste fraktsioonide vastavasisulisi muudatusettepanekuid ja ülejäänud kõnelejad palun piirduge kahe minutiga, ütleb esimees. ja kõigepealt härra Kraamer, härra Kraamer, palun. Also Herr Koch, Sie haben nicht an alles gedacht. Die Mehrheit der Un- härra Koch, te ei ole kõigest veel mõelnud suurem osa õnnetustest, üle viiekümne protsendi õnnetustest on põhjustatud äh, liigsest kiirusest ja alkoholi tarbimisest, nii et teie lähenemine on liiga leebe. ma arvan, et ei algajaid ega teisi tuleks siin eristada. kõigil peaksid olema ühised põhimõtted, null koma kaks alkoholi piirmääraks äh, maksimaalseks kõikidele oleks mõistlik lähenemine. Rost-, Rostoki lähedal oli õnnetus kaheksa inimest äh, pidid eluga hüvasti jätma ja umbes sada kakskümmend inimest äh, said vigastada. miks äh, meil peaks olema ilma piirideta kiirus Saksamaa kiirteedel? miks me ei saa ette näha seda, et üle saja kahekümne kilomeetri tunnis kiiruse puhul tuleb ette õnnetusi ja miks ei pea, saa olema miks meil peaks olema kõigil kiiru, kiivrid? Äh, mootorratturitel peaksid olema äh, kaitsejakid. kuid kas sellest piisab? kujutage ette, kui Amsterdami inimesed äh, peaks, peavad kasutama lühisõitude puhul helkurveste ja, ja kiivreid ja kui jalgratturid peavad seda tegema lühikeste äh, reiside, lühikeste sõitude puhul, siis minu meelest on see küll juba liig, mis liig. ja mm, kui me tahame e-, õnnetusi ära hoida, siis me peame vaatama äh, kiiruse küsimist, küsimust, mitte jalgratturite riietumiskoodeksit äh, lühikeste sõitude puhul. ja mis puudutab äh, kaitsejakke, siis äh, me ei tohi me siin lobbyistidele alla anda. ma ei tule nüüd selle juurde tagasi, mis siin juba ära on öeldud, ma tahaksin lihtsalt äh, tulla tagasi ühe küsimuse juurde, mis puudutab alkoholi ja narkootikumi küsimust, siis ma kuulasin siin eelkõnelejad, kas ka võetakse ära load või punkte vähemaks või mida iganes et eh, tegu on ju siiski haigete inimestega ning oleks eh, hädavajalik, et me suudaks panna kas-, võtta kasutusele sellised eh, süsteemid, mis tä-, mis, mis viiks selleni, et nende haigete inimeste autodesse pandakse, pandakse blokaatorid, mis ei lase autol käivituda, kui nad on narkootiliste ainete või alkoholi mõju all sest äh, see tähendaks ju seda et, et kakskümmend viis protsenti surmasid oleks vähem maanteedel ning äh, samuti peaksime rõhutama äh, turvavöö tähtsust, selle asemel, et äh, hakkaks helisema mingisugune äh,, hakkaks mingisugune signaal tööle, peaks äh, samuti tegema nii, et auto lihtsalt ei käivitu, kui turvavööd ei ole kasutusele võetud, aitäh ja proua Maisnet, palun kaks minutit. suur tänu, härra esimees. mul ei olegi vaja kuh-, kahte minutit, tahtsin lihtsalt lisada meie midagi, mida variraportöör proua Kriisberg ei jõudnud öelda. nimelt äh, kaitsemeetmed jalgratturite ja teiste haavatavate inimrühmade puhul kindlasti on neil vaja täiendavat äh, kaitset, äh, alkoholi piirmäärade ühtlustamine on mõistlik, äh, sellele tahaksime ka allakirjutamine ja ühtlustamist ka kiiruspiirangute osas. isiklikult leian ma, et me peaksime Euroopa koordinaatori mõttesse kriitiliselt suhtuma proua Šehnalova juba rääkis sellest ja härra Straks mis puudutab äh, paindlikku valgustust, äh, siis võib-olla äh, siin mõeldakse Belglasi, kus on märkimisväärselt rohkem valgustust kiirteedel kui Saksamaal. aga suur tänu selle raporti eest, loodetavasti raportööril õnnestub koostada raport lõplikult nii, et see ei ole liiga pikale veniv. ma arvan, et ma pean vara, vabandama siin proua Kriisbecki ees, ta sai kokku kolmkümmend sekundit vähem kui kolm minutit ma arvan, et ma vaatasin kuidagi kella valesti, nii et ma tõesti vabandan proua Kriisbeki ees. proua Maisner aga täiendas proua Kriisbeki ettekannet, nii et nüüd härra Pahv, palun. Eh, suur tänu. ma tahaksin üldisemalt öelda, et eh, toetan seda, mida ütles härra Koch. muudatusettepanekud viitavad äh, suures osas praktilistele tehnilistele küsimustele, sõidukite infrastruktuur, algolukud mm, ja nii edasi ja nii edasi. kõik need parandused on paremad, parandavad olukorda ja tere, seetõttu teretulnud, kuid laiemas Euroopa Liidu kontekstis võib öelda, et mõningad muudatusettepanekutest eh, tegelevad eh, ka ühistranspordi edendamisega, seda saan toetada, Euroopa koordinaatori mõte tulevikus võib-olla küll, praegusel hetkel ei näe ma sellel mingisugust suurt väärtust. mis puudutab eesmärki, siis eesmärkidel ka peaksid käima kaasas ka programmid, nende eesmärkide saavutamiseks, koolitamine on väga hea, koolita-, sõidukite kooli, sõidukijuhtide koolitamine raskete olukordadega toimetulemiseks, samuti andmevahetusega seotud küsimused, sellest räägime veel ehk täna pärastlõunal. siis teavitamise küsimus, see on äärmiselt oluline. sõiduohutusega seotud organisatsioonid, ohvrite organisatsioonid peavad tegema koostööd. härra Koch viitas ka minule äh, muudatusettepanek kolmkümmend viis maailmapäeva osas. ma arvan, et tegemist on sümboolse mõttega ÜRO ja äh, Maailma Tervishoiuorganisatsioon on selle vastu võtnud. tegemist oleks siis äh, maailma liiklusohvrite päevaga, äh, mis aitaks tähelepanu tõmmata liiklusõnnetuste traagilisusele. selline mälestuspäev on väga oluline sümboolne sündmus. suur tänu! ma sooviksin kõigepealt öelda, et minu meelest on see raport suurepärane. ja ma ei ütle seda lihtsalt mitte suu soojaks, vaid see tõesti tundub mulle nii olevat see siin esitati nii palju muudatusettepanekuid, on ka täiesti loomulik, sest kõik arvavad, et äh, me teame äh, tõde ja me üritame seda tõde ka teistele, teisteni viia. ja sellega seoses ongi raportööri töö väga raske, ta peab äh, suutma terad sõgadest eraldada mina esitasin muudatusettepanekuid, mis võib-olla ka äh, ei suuda mm, täiel määral äh, täit tõde välja öelda, kuid samas siiski kaks muudatusettepanekut on äh, väga olulised, sest üks neist puudutab puhkusküsimust ja mina paluksin, et, et on võimalik, et kaugsõigu juhid tahavad näiteks minna äh, koju ja eh, tahavad varem jõuda koju ja praegu, varem ei saanud eh, selliseid eh, küsimusi ei saanud üldse arutada, praegu on võimalik seda teha, kuid samas eh, ärgem siiski unustagem, et, et liik-, vähene puhkus on üks suuremaid õnnetuste tekitajaid. teine küsimus tuleb kutsuda üles liikmesriike, et nad hoolitseks oma eh, infrastruktuuride korrashoiu eest. sest, eh, eh, sest eriti just nendes piirkondades, kus kipub tekkima pro probleeme, kus on palju õnnetusi või palju ummikuid, seal on vaja midagi ette võtta. ning näiteks Hispaanias, kui meil ei olnud äh, Eh, meil ei olnud eh, kiirteesid ja siis eh, see oli meie jaoks oli tõeline unistuse täideviimine, kui kiirteed hakati ehitama, sest see aitas väga paljudest õnnetustest hoiduda. nii et heade uute teede ehitamine on üks võimalus õnnetusi vähendada. ja Lassender, suur tänu teile, härra esimees jah, ma olen täiesti nõus sellega, mida eelkõneleja ütles, tahaksin tänada härra Kochi tema tubli tehtud töö eest. ta on näidanud ennast kui väga avatud, organiseeritud äh, raportöörina ning ta tunneb seda teemat ju väga-väga hästi. Teie äh, raport on väga hea ning teie muudatusettepanekud, mis esi-, ning muudatusettepanekud, mis esitati, äh, üritavad aidata parimat kaitsesüsteemi äh, luua, mis äh, aitaks tulevikus õnnetusi ära hoida. Äh, eriti puudutab see just infrastruktuuride küsimust. see ei pruugi, see ei tähenda ainult siin mehaanilisi või tehnoloogilisi arenguid, vaid ka näiteks hea kvaliteediga asfaldi, samuti head kvaliteetset, kvaliteetset märgistust ja nii edasi. teine küsimus, mis, millest me oleme kõik rääkinud, see puudutab äh, kaherattalisi sõidukeid, aina rohkem me näeme statistikas äh, nendega juhtub aina rohkem õnnetusi, see, nende õnnetuste vastu tuleb midagi ette võtta, samuti ma Eh, tahaksin eh, rääkida muudatusettepanekust saja kahe, eh, sada kakskümmend. minu meelest me peaksime samuti selle teemaga tegelema, samuti peaksime rääkima hooaja töölistest. Nendega peaks samuti rohkem tegelema. igal aastal me räägime teede julgeolekust Eh, aina rohkem eh, toetatakse, eh, toodetakse rangemate turvameetmete kasutusele võtmist ning aina madalamad, väiks-, madalamaid kiirusi ning väiksemad alkoholitaset veres tegelikult peaks olema, mina läksin lausa selle poolt, et lubatud alkoholitase oleks null, aitäh. suur tänu, härra Kanjan, kaks minutit. suur tänu teile tahaksin äh, tänada raportööri hea töö eest, meie esitasime omapoolseid ettepanekuid, äh, mis võivad olla minu meelest üsnagi kasulikud, võttes arvesse, milline olukord valitseb praegu meie teedel ja meie transpordisüsteemis üldse. ma sooviksin äh, rääkida parkimisplatsidest mis äh, võiks äh, asuda maanteede, kiirteede ääres, neid ei ole eriti palju juurde tulnud. Äh, need peaks asuma logistiliste platvormide lähedal, et oleks tegu turvalise piirkonnaga, et oleks võimalik turvaliselt manööverdada, ilma et see ohtlikuks osutuks mina arvan, et et äh, selle peaks arvesse võtma, kui me infrastruktuuri hakkame juurde ehitama. ja minu meelest on oluline muudatusettepanek ka üheksakümmend üheksa, mis äh, on seotud äh, energiatõhususega ja energia kokkuhoiuga. ja samuti ka teiste autojuhtidele mõeldud infrastruktuuridega. suur tänu, härra Higi! president, you want aitäh, esimees. ma teen väga lühidalt. kõigepealt ma olen täiesti nõus härra Kohiga, mis puudutab muudatusi kümme ja üksteist, nii et, et kohalikud äh, seadused on olulised, äh, sellepärast et äh, suurem osa õnnetusi toimub ju kohalikel teedel. niisiis, meil on Äh, võimalik äh, probleemi lahenduseks kasutada tehnoloogilisi lahendusi. ja nüüd äärmiselt oluline asi, muudatus ähm, üheksakümmend kolm, nägemine on väga oluline komponent äh, liikluses. ja selles vallas on olukord Euroopa Liidus väga ebaühtlane. meil on nägemiskontroll kõigis liikmesriikides, aga näiteks Belgias ei, seda nägemiskontrolli üleüldse ei tehta. Äh, Prantsusmaal äh, on olukord teine jällegi. Äh, näiteks so Soomes, Saksamaal tuleb esitada silmaarsti tõend, et nägemine on korras. ning kui te olete, ma olen juhtinud ähm,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 et ühesõnaga ma tahaksin öelda, et need, mis, äh, need äh, metalleraldised, mis lahutavad kiirteel ühte äh, suunda teisest, on tegelikult hästi legaalsed ja tegelikult ka vajalikud, kuid samas on nad muidugi mootorrattajuhtidele ohtlikud. Thank you. If I might just add my couple of points, first of all uh.... niisiis, kõigepealt ma tahaksin nüüd ise ka öelda, et tuginedes sellele, mida härra Higins ütles uh,, härra äh, Koch nende teetõkete osas äh, tahtis hääletust. üks probleem nendiste tõketega, et äh, kui nad on metallist, need, mida me nii-öelda justuriivideks nimetame, siis nendest osad jupid ulatuvad välja ning ja see võib äh, mootorratturitele tõsiseid äh, õnnetusi, vigastusi põhjustada. antud hetkel need metalltõkked tegelikult ei suuda peatada autosid ja ka takistada ka raskeveokitel teistesse sõiduradadesse kaldumast. aga kui teha need nüüd betoonist, siis kui mootorrattur sellele Äh, kui see, siis kui mootorrattur sinna otsa sõidab, siis on tal äh, võib-olla võimalus ellu jääda, sellepärast et see pind, mille vastu ta põrkub, on sile. teiseks siin äh, räägiti sellest, et juhikabiinid peaksid olema mugavamaks. minu ähm, õemees on kaugsõidujuht ja see kindlasti teda võib-olla huvitab ja nüüd tulles härra Bradburni juurde, kes ütles, et purjus juhtimist on võimalik kindlustuspoliisidega kontrolli all hoida, siis niimoodi asjad ei toimi, sellepärast et üks probleem, mis meil Ühendkuningriigis on see, et väga paljud inimesed sõidavad ilma kindlustuseta, sellepärast et nad ei jõua lihtsalt kindlustust osta Eh, see ei tähenda, et nad eh, hakkavad, eh, et nad enam ei sõida, see tähendab lihtsalt, et nad lähevad ilma kindlustuseta sõitma. nii et, et tema poolt pakutud lahendus on täielik jaburus, meil on vaja lihtsalt reeglite jõustamist korralikku ma tean, et härra Pascarelli, ma olen teile survet avaldanud, aga nüüd teil on sõna. ja võib-olla te jätaksite veel meile ka ühe minuti, enne kui meil istung lõpeb. tegu on väga olulise delikaatse küsimusega, sest ühest küljest äh, Euroopa pädevused on ähm, piiratud selles valdkonnas ja äh, ja tihtipeale neidki ei respekteeri äh, liikmesriigid, samas on aga kodanike poolt nõudmine selle järgi väga suur Euroopal on väga suur poliitiline roll mängida ilma bürokraatia, ilma liialdusteta, ilma liigse harmoneerimiseta. nii et ma leian, et muudatusettepanekuid on väga palju ja seegi näitab ju seda, eh, kui eh, vaja, suurt vaja, suur vajadus on eh, üle Euroopa liste harmoneerimise järgi küsimuses, mis puudutab nii paljusid kodanikke Eh, ma ei hakka siin konkreetselt rääkima eh, muudatusettepanekutest, kuid ma tahtsin siiski puudutada mõningaid punkte, mis on minu meelest olulised. kõigepealt eh, see punkt, mis puudutab maanteejulgeoleku koordinaatoriga, ma ei äh,, leian, et see on hea mõte, millele peaks pikemalt mõtlema. Mm, võib-olla oleks vaja lausa Euroopa Maanteeohutuse Ametit see ei ole lisabürokraatia, see ei ole rohkem paberimajandust, vaid see oleks, see oleks tõesti Euroopa maanteeohutuse saadiku töökoht, mis no, teeks kõik selleks, et maanteeohutus, liiklusohutus tõuseks. nii et minu meelest on see väga huvitav ettepanek. nüüd me räägime siin integreeritud lähenemisest, räägime jagatud vastutusest ja siin on ka üks eetiline dimensioon, mis puudutab siis äh, nullvisiooni, mille osas on esitatud ähm, äh, muudatusettepanekuid, see on Belgia ja Skandinaavia nii-öelda lähenemine ja see on lisatud ka äh, komisjoni transpordi valgesse raamatusse. see ei tähenda konkreetseid koos kvantiteete, millest me oleme rääkinud meie eesmärgiks on kahe tuhande kahekümnendaks aastaks viiekümne protsendi võrra äh, liiklussurmasid vähendada, nagu meil oli kavatsus juba teha seda kahe tuhande kümnenda aastani. tegu on kontseptsiooni filosoofiaga, mille aluseks on äh, see äh, seisukoht, et ei ole aktsepteeritav, et inimesed liikluses surma saavad. kuid selleks, e, et me saaks oma eesmärgid, filosoofilised, moraalsed eesmärgid täita, meil vaja kvantiteetseid eesmärke. ja me leiame, et e, ei ole e, meil ei ole vaja nüüd konkreetseid eesmärke laste, vanainimeste, jalgratturi osas, see tekitab äh, ja meil on vaja lihtsalt efektiivset toimivat poliitikat. meil on vaja äh, parandada äh, äh, ka oma olemasolevat statistikat. me räägime siin ka ka autojuhi loa problema-, problemaatikast, komisjonis tehtud uurimus, mis puudutab harmoneeringut äh, ja punktisüsteemi osas eh, peab ütlema, et ühtne Euroopa juhiluba hakkab kehtima kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta jaanuarikuust. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta järgmine, kolmeteistkümnenda aasta jaanuarikuust. Teile tänavu toimub eh, piiriülene liiklus rikkujate sanktsioneerimise osas te räägite sellest täna. kuid äh, see ei tähenda seda, et me hakkame muidugi Euroopa tasandil äh, liiklusmärke ähm, muutma, see on niikuinii seotud rahvusvaheliste konventsioonidega ja lähimuspõhimõtetega, sest maailm on ju, ulatub kaugemale Euroopa Liidust. ja lõpetuseks ma sooviksin äh, rääkida äh, Euroopa Komisjoni õigusloomelist ettepanekut, mis äh, puudutab äh, autode tehnokontrolli ja samuti ka vigastatute ja eriti haavatavate liiklejate kaitsmist. härra Koch, kas te soovite veel midagi lisada? ei. siiski. mõned ütlevad et eh, soovivad, et ma läheks kaugemale, teiseks leiavad, et ma eh, ei tohiks nii ikka kaugele minna. nüüd, eh, mis puudutab seda, mis siin alkoholi kohta on öeldud, siis jah. Need, kelle jaoks liiklusturvalisus on tõsine küsimus, peavad arvesse võtma, et meil on vaja koordinaatorid, kes koordineeriks äh, meid näiteks keskkonnaküsimuste, tööturvalisuse ja muude selliste asjadega, mis puudutab alkoholi, siis äh, mm, auto blokeerimist, siis ma ei tea, kas äh, oleks vaja võib-olla muul tasandil seda küsimust arutada. mis puudutab nüüd reguleerimist, kiiruspiiranguid, siis mulle tundub, et gemacht, aber ich denke, es ist eine Herausforderung an die Texte. Mm, peame mõtlema, milliseid meetmeid kasutusele võtta, näiteks autotöötajad äh, panevad kiirusepiirajad mõnedele autodele peale. ja nüüd, mis puudutab äh, juhtide arstlikku kontrolli, siis selles osas on võimalik kontrolli, on võimalik seda kompromissile jõuda, suur aitäh, aitäh! palju on tööd veel teha variraportööridega. loodetavasti olete, suudate seda teha enne hääletamist. hääletamine meie komisjonis toimub maikuus ja täiskogul hääletamine juunis. ja enne, kui ma teid lõunale saadan, tahaksin teile teatada proua Jelasenderi raport Äh, ta on täna meil esimesena arutusel karistuste piiriülene täitmine tiilikutuse valdkonnas, need on saadaval, see, see raport on olemas kõikidel ähm, kõikides keeltes meie äh, komisjoni veebileheküljel. Need, kes soovivad, saavad sellega tutvuda seal. suur tänu teile ja ma tean, et meil oli siin raske Äh, raske ajast kinni pidada, tänan tõlke, me läksime ajast pisut üle ja kohtume kell kolm.